Uh, right, good morning everybody um.... tere hommikust. ma viivitasin alustamisega, lootsin, et natukene rohkem variraportööre kohale jõuab. paraku nad seda pole teinud ja peavad seetõttu koosolekut internetis jälgima. kõigepealt, kas võtame päevakorra vastu? keegi ei tundu vastu olevat, päevakord on seega vastu võetud. esinaise teadaanded, selliseid ei ole. niisiis päevakorrapunkt kolm mis räägib piisavast jätkusuutlikust ja kindlast Euroopa pensionisüsteemist. härra Kutas on arvamuse koostaja. siin on aset leidnud ka pädevuste konflikt. meie koostame arvamust, sest juhtroll anti tööhõivekomisjonile. nii otsustas esimeeste konverents kuigi tehniliselt võttes suurem osa oleks meie pädevuses siin. meie pädevuses on üleni küsimused kaks, viis, kümme, üksteist ja kaksteist ja ühispädevus tööhõivekomisjoniga küsimustes kuus, seitse, kaheksa, üheksa ja neliteist. arvamuse projekt keskendub nendele küsimustele, kus majanduskomisjonil on ainupädevus. saadikud peaksid ka teadmiseks võtma, et küsimused, mis langevad täiesti tööhõivekomisjoni pä-, töö, majanduskomisjoni pädevusse, siis need on juba automaatselt vastuvõetamatud, sest tööhõivekomisjon on, on öelnud, et nemad nendega ei nõustu. ehk siis, kui teil on muudatusettepanekuid, esitage need otse tööhõivekomisjonile. meie arvatavasti meie arvatavasti tegutseme samamoodi. nii palju siis selgituseks ja nüüd härra Kutas. suur tänu, proua esinaine, loodetavasti teie kirjeldatud olukord tegelikult nii hull ei ole. ma rääkisin sellest küsimusest ka tööhõivekomisjoni raportööriga, ta lubas mulle, et koostöö saab olema hea. ja nii ei juhtu, et meie muudatusettepanekud nende pädevuse küsimustes välja visatakse. nüüd see raport ise. nagu juba rohelise raamatu puhul välja toodud, on võimatu rääkida ühtsest kõigile sobivast pensionisüsteemist, tuleb arvesse võtta liikmesriikide eripärasid. samas on mitmeid riigiüleseid aspekte, kus Euroopa Liit peaks ja saaks äh, mängida tugevat rolli, kõigepealt paindlikkus, äh, äh, töökohtade liikuvus, solvency reeglid ja Euroopa statistikakonventsiooni parandamine. peale selle meil on ka pensionite raamistik olemas Euroopa Liidu tasandil. see, see on sisse kirjutatud üldistes majandussuunistes, kus räägitakse riigi eelarve jätkusuutlikkusest. selleks tuleb vähendada vanusepõhiseid ava, avalikke kulusid, nagu näiteks pensionid või majapidamiste kulud. liikmesriike õhutatakse pensionisüsteeme reformida, reformima läbi avatud koordineerimismeetodi. kuna tegemist on pehme õiguse instrumendiga, siis tuleks vahetada liikmesriikide vahel kogemusi, võttes arvesse nende poolt läbi viidud reforme. liikmesriigid peaksid paremini kaasama Euroopa mõõtme oma poliitikatesse, parandamaks siseturu toimimist ja edendamaks tööliste liikuvust. stabiilsus- ja kasvupakt viitab ka avalike kulude jätkusuutlikkusele ja räägib keskpikkas pikkadest perspektiividest. kasvu- ja stabiilsuspakti tugevdamise eesmärgiks on majandusjuhtimise parandamine ja sotsiaalsüsteemide tugevdamine liikmesriikides. samas riigi eelarve jätkusuutlikkust saab tagada ainult läbi hästi toimiva ja tõhusa pensionisüsteemi. ma soovisin, soovin, et komisjon töötaks välja pensionisüsteemi, mis võtaks arvesse täielik, kõik pensionireformide kulud. ka praegusel puudujääkide ajal. meil on ühtsed väljakutsed täna. kõigepealt demograafiline, sest nähakse, äh, kujutatakse ette, et kahe tuhande kuueteistkümne, kuuekümnendaks aastaks öö, ähm, pensionäride osakaal kahekordistub ehk siis üks neljast pensionärist saab olema pensionär. ning see avaldab suurt survet liikmesriikide rahadele. tagamaks pensionisüsteemide jätkusuutlikkus, on tarvis leida siin õige tasakaal. on tarvis leida uued rahastamisallikad pensionite jaoks peale tulumaksu ja sissemaksete. samal ajal tuleb tagada, et me ei sea ohtu sotsiaalset jätkusuutlikkust pensionisüsteemide puhul. igal pensionäril peab olema õigus piisavale pensionile. see on oluline, võttes arvesse demograafilist vananemist ja majanduskriisi, aga esimene reformi eesmärk peaks olema tagada piisav pension kõikide jaoks Euroopa Liit saab siin mängida olulist rolli definitsiooni paikapanemisel. süsteem peab, mis on jät-, jätkusuutlik seetõttu, et pensionid on väga väikesed, ei saa toimida pikemas perspektiivis. samuti pensioni ja äh, tõstmine on hoolimatu. see on mõistlik ainult siis, kui võetakse arvesse ka keskmist eluiga ja võttes arvesse nüüd Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia suuniseid, siis me peaksime toetama Euroopa Liidu tasemel kõigepealt töökohtade loomist, ennem kui me räägime sellest, et inimesed peaksid ühe koha peal töötama kauem. meil on tarvis tagada, et riigi rahastamise skeemidel oleks ka korralik eh, finantsalus. liikmesriigid peavad tagama oma eelarvet jätkusuutlikkuse, see tähendab, et pikemas perspektiivis peavad olema jätkusuutlikud ka riigi ja erasektori võlatasemed. samas tuleb võtta arvesse rohkem Euroopa poliitikate sotsiaalseid tagajärgi ja isiklikult arvama, et pensionärid ei ole mitte ainult haavatavad vaid nad sõltuvad sageli valitsustest, kes äh, võivad otsustada pensioneid kärpida, kui tegemist on liigse eelarve puudujärgiga. vaesus ja sotsiaalne tõrjutus pensionäride hulgas on teatud liikmesriikides jätkuv probleem, eriti puudutab see vanemaid naisi. pensionisüsteemid peaksid olema varade ümberjagajaks põlvkondade vahel, aga ka ühe põlvkonna sees jätkusuutlikkus tähendab seda, et praeguste ja tulevaste põlvkondade jõukus peab olema jätkusuutlik. me selleks, et saavutada piisav sissetulek pensionite, pensionäride jaoks, tuleb tõesti varasid ümber jagada aga tuleb paika panna ka miinimummäär pensionite jaoks. kõik pensionifondid ja erapensionifondid peavad samuti mängima oma rolli riigipensionisüsteemide toetamiseks. eriti pean ma siin silmas sotsiaalpartnerite poolt kollektiivselt kokku lepitud pensionifonde. sest need põhinevad solidaarsusel ja võrdsel kohtlemisel. me saame tagada tugevad pensionisüsteemid mitmesambalise lähenemise läbi. teine sammas võimaldab inimestel saada ka lisasissetulekut pärast pensionile minekut. pensionisüsteeme reguleeritakse ja endiselt kui finantssüsteeme. seetõttu arvan ma, et Euroopa pensionite amet peaks mängima olulist rolli solventsi režiimi kehtestamisel ka pensionifondide jaoks lõpetuseks. Te mainisite juba meid puudutavaid küsimusi. nagu ma juba ütlesin, koostöö tööhõivekomisjoniga saab olema hea, aga ja ma arvan, et me peaksime olema siin nendest üks samm eespool, sest me peame ju oma arvamuse nendele saatma ja lõpetuseks ma olen valmis ära kuulama ka kolleegide arvamuse selle ettekande kohta. I am pleased to hear that you have a good uh, relationship with the, with the raporteur uh.... aitäh, mul on hea meel kuulda, et teil on raportööriga head suhted. see teada on äh, mille ma enne tegin, tegin ma juhatajana ja ma arvan, et äh, kui me selles suunas liikuda tahame, siis te peate tegema veel natuke kodutööd. meil on ka mõned variraportöörid, Vil-, Viki, Danuti võib-olla kõigepealt, sealt nimekirjast esimene, siis minu elu on selle võrra lihtsam. suur tänu! rahuloluga tervitasime rohelise raamatu esitamist Euroopa Komisjoni poolt. see dokument võimaldab meil algatada arutelu nende äärmiselt äh, oluliste teemade üle, mis puudutavad pensionisüsteeme. minu arvates tuleks lähtuda siin vajaduse kriteeriumist, äh, vajadus parandada ka siseturu toimimist, teiselt poolt tuleb arvestada majandus- ja sotsiaalkriisiga, äh, riigieelarvete võlgadega ning ka demograafiliste muutustega Euroopas ning siinkohal tuleb mängu solidaarsus tulevaste põlvkondadega. ma arvan, et äh, samuti peab arvestama uue finantsjärelevalve struktuuriga, mis peaks kaitsma meid süsteemsete riskide eest samuti tuleb vaadata Euroopa Liidus majanduse juhtimise meetodeid ning äh, tulevaste pensionisüsteemide kohta otsuste tegemisel tuleb lähtuda subsidiaarsuse põhimõttest. raportöör on ka seda juba rõhutanud, et pensionid on liikmesriikide pädevusalas ja seda ei saa unustada. samuti tuleb meeles pidada seda, et pensionisüsteemid on äh, erinevates liikmesriikides väga erinevad ja seepärast on võrdluste tegemine raske. sellest äh, tulenevalt tahaksin mainida Rumeenia, Slovakkia, Rootsi, Poola, Ungari ja veel mõne riigi poolset äh, avaldust, kes kannavad äh, suuri pensionireformi kulusid ning see, kuidas eelarve muidugi arvestatakse, arvutatakse, äh, diskrimineerib ka nende pensionisüsteemide toimimist. kui vaadata üksikasjalikumalt seda raportit, siis tahaksin rõhutada, et raportöör toob välja, et pensionisüsteemid peaksid olema suunatud eeskätt äh, piisava sissetuleku tagamisele. see on esmatähtis kodanike jaoks, aga tuleb meeles pidada ka seda, et pensionisüsteemid ja elatustase erinevates riikides on erinev ja seepärast Euroopa tasandil piisava pensioni defineerimine on keeruline ja ka sellega läheksime vastuollu subsidiaarsuse põhimõttega. nii et äh, tõusa pensionisüsteemi üle mõtlemisel tuleb mõelda, et adekvaatse piisava sissetuleku tagamisel tuleb eeskätt tagada, et süsteemid oleksid stabiilsed ja kindlad. mis puudutab pensioniiga, siis see on samuti teema, mida raportöör mainib. kõigepealt tuleks siin tagada, et seadusega sätestatud pensioniiga oleks tegelikule pensionile mineku eale nii lähedal kui võimalik. Äh, samuti peab äh, prioriteetsena vaatama varajasse pensionile mineku küsimust ning äh, vanuritele adekvaatsete tervishoiuteenuste tagamine, nii et nad saaksid ja sooviksid ka tööd jätkata Äh, usaldusfondide puhul võib öelda, et äh, direktiivi ülevõtmisel on probleeme, ebakindlust, siin on ka mõningad äh, definitsioonid ja tõlgendused ebaselged. loomulikult jätkatakse direktiivi täitmise rakendamist liikmesriikides ja ma arvan, et kui tarvis, peaks välja andma suunised, et liikmesriikidel oleks nende põhjal lihtsam direktiivi rakendada ja võib-olla peaks mõtlema mingil hetkel ta direktiivi läbivaatamisele. mis puudutab pensionifondide maksejõulisust ja ka tööandjate maksejõulisust, siis neid teemasid peaks vaatama mitte ainult äh, nõndanimetatud Solvency kaks äh, süsteemi raames, mm, mis jõustub kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, see tähendab, et me praegu veel ei tea, kuidas see süsteem praktikas täpselt toimima hakkab, aga seda küsimust tuleks vaadata ka äh, äsja loodud Euroopa järelevalveorganite valguses. väga ettevaatlikult peab suhtuma äh, Solvency kaks äh, põhimõtte kaasamisse töötajate pensionifondidesse. kindlustussektoril ja pensionifondidel on omaenda erinev olemus. mõned leiavad, et pensionifondidel peaks olema täiesti teistsugune maksejõulisussüsteem ning Solvetse kaks direktiivi rakendamine pensionifondidele eh, ei peaks olema automaatne, vaid peaks toimuma enne mõju hindamine, aitäh. Äh, aitäh, ma ei ole tegelikult ALDE fraktsiooni variraportöör, vaid äh, minu kolleeg Dirk Sterks on seda, aga praegu on ta äh, Mehhikos delegatsiooniga koos reisimas ja palus, et ma siin tema nimel sõna võtaks, nii et ma võin nüüd proovida äh, teile edastada tema mõtteid selle teema kohta. ja ma loodan, et see vastab sellele, mida tema tahtis öelda. ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel selles, et pensionisüsteemide reguleerimine ja süsteemide ümberkorraldamine on sotsiaalpoliitikas keskse tähtsusega teemaks, ei ole ühtegi riiki, kus ei üritatakse olemasolevat süsteemi äh, tuleviku jaoks äh, kindlamaks muuta ja see koos kõigi raskustega, mis äh, sellega seonduvad, mõelgem näiteks viimaste aegade, aegade protestidele demograafiline areng äh, sunnib meid seda süsteemi muutma, aga samal ajal on meil järjest vähem äh, võimalusi finantsilises mõttes, äh, muuhulgas ka finants- ja rahanduskriisi tõttu, finants- ja majanduskriisi tõttu. Dirks Terks on mõelnud muuhulgas seda, et süsteemi tuleb äh, loomulikult muuta, tal ei ole mingit kahtlust selles, aga tema jaoks on otsustava tähtsusega kolm asja selleks, et äh, tagada, et neil oleks tulevikus äh, jätkusuutlik pensionisüsteem. esmalt on oluline see, et neil oleks tagatud majanduskasv. ka siin komisjonis tegeleme me juba tükk aega esmajärjekorras sellega, et me te-, töötame välja Äh, finantsturgude regulatsioone ja eraldi võttes on nad kõik mõttekad või vähemalt näivad olevat mõttekad ja vajalikud, aga kui me neid koos vaatleme, siis tekib küsimus, et kas me ei ohusta mitte seda majanduskasvu, mida me vajame või kas me ei äh, tõkesta seda, nii et äh, meil peaks olema selge see, et kui meil järgnevatel aastatel majanduskasvu ei ole, siis on väga raske pensionistruktuure äh, ümber korraldada. meil on vaja äh, vähemalt enam-vähem terveid riikide rahandusi ja demograafilise arengu tagajärjel on meil vaja ka pikemaid äh, tööaegu, et ma ei tea, kas pensionile mineku aeg peaks olema kuuskümmend neli aastat või kuuskümmend seitse aastat, et seda ei oska mina otsustada, vaid äh, see jääb liikmesriikide otsustada, kelle äh, demograafiline areng on erinev, aga selge on see, et rootslased peavad meid ebasolidaarseteks kuna me räägime siin äh, kuuekümnest või kuuekümne kahest aastast, aga neil on juba kuuskümmend seitse aastat ja nad mõtlevad, et äkki tuleks sedagi veel pikendada. nii et äh, sellel taustal äh, meie kolleeg Kutoše raportit ja komisjoni rohelist raamatut tuleb tervitada. mida ma peaks veel ütlema, eelkõneleja rääkis juba sellest, et kuidas riigi võlakoormat äh, õigesti ja homogeenselt äh, aru, välja arvutada. hetkel on asi nii, et äh, pensionikoormustega seot-, seotud kohustused jäävad arvesse võtmata. kui me seda kaasame, siis on riikide võlakoormus väga erinev. minu riigis, mis näeb veel suhteliselt, kus olukord on veel suhteliselt hea, muutuks olukord hoopis teistsuguseks, kui me võtaks arvesse pensionifondide äh, reserve ja, ja nendega seonduvaid kohustusi. nii et äh, me peaksime tõesti ära otsustama, et äh, kuidas me tulevikus sellesse küsimusse suhtume ning teine küsimus, et kas me tõesti tahame no, seda, nagu Mario Montiga äh, Äh, ette pani, et me viime lõpule siseturu väljaarendamise ja et meil oleks ka tõeline Euroopa tööturg, kui meil on tõeline Euroopa tööturg, kus piirid on täiesti läbi, äh, täiesti avatud, siis tekib küsimus, et kas pensioninõuete puhul ei peaks me nende ülekandumist äh, hoopis teistmoodi reguleerima kui siiamaani. Euroopa Parlament on seni pensioniõiguste ülekandmist Äh, ülekandmise vastu olnud, aga kui me tõepoolest tahame Euroopa tööturgu, äh, siis oleks asi teistmoodi. Mm, ja see muudaks ka meie kohustusi, et me peame tulevikus otsustama selle, et kas need äh, tulevased kohustused tähendavad seda, et tööandjatel on vähem huvi kui seni lubada oma töötajatele tulevikus pensioni maksta sest äh, nad peavad äh, seda kohustust enda jaoks raskeks. ja järgmine asi on see, et kõigis liikmesriikides on meil praktiliselt see kolmesambaline äh, süsteem, et riigipension, tööandja pension vabatahtlikkuse alusel ja erapension ehk täiendav pensionikindlustus. see sambasüsteem on liikmesriigiti väga erinev ja definitsioonide osas ei ole ka alati mm, süsteemid samaväärsed ja võrreldavad, aga kui me tahame jõuda minimaalse harmoneerimiseni Euroopas, oleks ka siin hädavajalik äh, hoolitseda selle eest, et äh, definitsioonid oleksid äh, ident-, samaväärsed. juba räägiti ka sellest, et Mm, kuidas me tagame seaduslike pensionisüsteemide ja kindlustuse pensionite võrreldavuse? et esimeses sambas oli võrreldavus enam-vähem olemas, aga teises sambas äh, oleks äh, meil tegemist äh, üpris märk-, märkimisväärsete erinevustega, need võivad olla õigustatud. asi, et kui me äh, Solvency kaks reegleid, mis kehtivad kindlustussektorile ja mis tulevikus muutuvad kohustuslikuks, kui me neid äh, kohaldame riiklikule pensionisüsteemile ja ka tööandja pensionisüsteemile, siis äh, kaasnevad sellega ka suuremad kohustused ja ka siin me peame küsima, et kas me soovime seda, kas me soovime seda, et me muudame kallimaks tööandjatele ähm, pensioni, töötajatele pen-, tulevikus pensioni maksmise, et kas äh, siis me vähendame töötajate motiveer-, tööandjate motiveeritust äh, lubada töö, töötajatele tulevikus pensioni maksta, see muudaks äh, kindlasti olukorda väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes, sest nende jaoks oleks see väga raske. ja ma rääkisin juba pensioniõiguste ülekandmise teemast, ma arvan, et siin ei ole küsimuseks mitte see, et kas me tulevikus äh, peame seda teostatavaks ja soovitavaks, vaid äh, küsimuseks on pigem see, et kuidas me seda teha saame ja kas me seda teha tahame ja kas see on ka rahastatav. ma arvan, et äh, siin oleks vaja seda, et Euroopa Liit teeks, töötaks välja teostatava lahenduse, kompromisslahenduse ja Euroopa Komisjon peaks äh, läbi viima mõjuhinnangu. ma arvan, et äh, need olid minu kolleeg Dirk Sterksi peamised mõtted. lõpetuseks äh, räägib ta veel ka teavitamisest ja rõhut-, aga rõhutab, et seda, et vaja on piisavat ja selget mõistetavat äh, osaliste teavitamist, sest et ilma selleta ei ole võimalik äh, häid otsuseid langetada. me näeme, et arvesse tuleb võtta väga paljusid äh, erinevaid asjaolusid, ka raportis on neid käsitletud ja meie raportöör ähm, peab mõtlema sellele, sellest on kindlasti juttu ka tööhõivekomisjonis, et tuleb küsida, et kas me jõuame rahuldavale lahendusele, see on väga oluline, aga kindlasti ka väga keerukas valdkond, aitäh! Thank you um,, Viki! suur tänu, Viki! aitäh, ma olen nõus paljuga, mida juba on öeldud, nii et äh, võib-olla ma siis teeksin oma kommentaarid natukene teistmoodi. mina näen siin kahte, võib-olla kolme küsimust. esiteks, ja äh, see on positiivne, nimelt me kõik elame kauem Äh, see on suurepärane asi, sest tihti me ütleme sõna demograafiline väljakutse ja näeme seda negatiivsena ja unustame kõik positiivsed pooled. Äh, Bismarcki maal ei oodatud, et keegi elaks kauem kui kuuekümne viie aastaseks. aga mis puudutab küsimust sellest, et kuidas määrata kõrgem pensioniga ja kas seda teha, see on küsimus, millega peavad tegelema liikmesriigid ja see on tundlik küsimus, aga me ei saa ka vältida seda teemat, nii et me peame siiski vaatama seda, kuidas julgustada inimesi töötama kauem. ja samas tuleb arvestada, et see tõesti on tundlik küsimus eh, inimeste hulgas see hõlmab ka muid äh, alateemasid nagu ümberkoolitus ja nii edasi ja tuleb äh, arvestada ka sellega, et äh, kuuekümne viie aastaselt me võib-olla ei taha teha täpselt neid samu asju, mida me tahame kahekümne viie aastaselt teha need, kes käisid hiljutisel briefingul pensionide puudujäägi teemal, mida nooremate mm, hakkate säästma, põhimõtteliselt seda rohkem peaks teil hiljem raha olema, aga äh, säästmine sel moel on väljakutse tulevastele põlvkondadele. siin me saame teha paari asja. esiteks äh, pensionite piiriülese liikumise võimalus. on ka teisi võimalusi, aga see on üks asjadest, mida saab teha. mõned liikmesriigid, Rootsi ja näiteks Austria, äh, nende puhul on tunduvalt rohkem äh, läbipaistvust äh, pensioni äh, summade osas, te saate mm, sisestada näiteks internetis oma sotsiaalkindlustusnumbri ja näha seal täpsemalt kogu seda informatsiooni ja võib-olla tasuks õppida nende riikide kogemustest, et mida nad on täpsemalt teinud, mis kasu sellest on olnud ja nii edasi. ja siis ka usaldusväärsuse küsimus säästudega seoses. me oleme rääkinud äh, päris palju pensionidest ja kindlustusfirmadest, Piitu kindlasti võtab sel teemal veelgi sõna, aga meil on tarvis mõjuhinnangut igasuguste uute äh, sellekohaste õigusaktide kohta. varasemalt on tihti olnud nii, et öö, äh, otsustatakse midagi teha ja arvasta, arvatakse, et miski on pensionisüsteemide jaoks hea, kuid praktikas selgub vastupidine. ja viimane märkus, mis ma tahtsin teha, on natukene tundlikumal teemal. ma arvan, et see on siiski valdkond, kus Euroopa institutsioonid peavad näitama eeskuju, kui me palume liikmesriikidel äh, analüüsida oma pensionisüsteeme tulevikus, siis äh, Euroopa Liit ise äh, kahe tuhande neljandal aastal vaatas läbi oma pensionisüsteemid ja võib-olla oleks äh, otstarbekas teha uus selline analüüs, nii et me näitaksime eeskuju. aitäh, Pascal, palun! jah, ma tahtsin lihtsalt meelde tuletada mõningad olulised asjad roheliste jaoks selle vald-, teema puhul. me oleme nõus en-, raportööri enamuse ettepanekutega, eriti selles küsimuses, mis puudutab vajadust tööhõive määra tõsta selleks, et lahendada äh, pensionisüsteemiga seonduvaid äh, rahastamisprobleeme. mina rõhutaks asjaolu, et äh, see on küsimus, et peavad, millega Euroopa Liit peab tegelema ja peab äh, silmad lahti tegema, sest et äh, riigiti on väga palju erinevaid äh, süsteeme, väga palju erinevaid demograafilisi arenguid, väga palju erinevaid muutujaid, väga palju erinevaid valikuid, mis sõltuvad, mis on riikide enda pädevuses, nii et minul on kahtlusi, mis puudutab seda teemat, et kas Euroopa Liit annab mingit lisaväärtust sellele teemale ning väga palju on raskusi on teha koostööd Euroopa Liidu tasandil eh, maksuküsimustes, nii et mm, Euroopa Liit võiks liikmesriikidele öelda, mida nad peavad tegema oma äh, valikut, aga ka mina ei arva, et see nii on. mina olen äh, me oleme vahel väga pro-, äh, pro-eurooplased, väga euroopameelsed, aga minul on väga raske näha, et äh, miks me peaksime seda küsimust lahendama Euroopa tasandil. Äh, see probleem, mis meie jaoks on teie raporti puhul kõige raskem, on see küsimus, et kuidas võtta riigi võlakoorma SKT suhtes arvesse ka äh, pensionisüsteeme, minu, meie meelest see, asi, et te tahate võtta arvesse ka erasüsteeme, on minu meelest äh, raske. Äh, me ei saa erasektori loogikat äh, rakendada avalikus sektoris ja kui me seda teeme, siis äh, tekib meil äh, veelgi suurem probleem erasekt-, äh, avaliku sektori võlakoorma vähendamisega. ja selge on see, et äh, riigid võivad alati muuta neid kriteeriume, mis võib näiteks sissemaksete aega suurendada või vähendada, kõik, see sõltub kõik nii paljudest asjadest, et see mõte, et me võiksime praegu panna paika mingid äh, kriteeriumid, mis kahe-kolmekümne aasta pärast oleks veel mõõdetavad, on, me ei arva, et see on nii. praegu räägitakse väga palju äh, avaliku sektori äh, võlakoorma vähendamisest ja kõike seda arvesse võttes me ei ole väga nõus nende valikutega, mis teie oma raportis teinud olete, aitäh! kõik variraportöörid on nüüd äh, rääkinud. mul on veel sõnasoovijaid, Pidiskina, Toomas Mann. Nico Gold-Pelts, Udo Bullman and uh, Robert Goebbels, so Pete, so and we, we haven't got a great deal of ja meil ei ole eriti palju aega, nii et äh, palun püüdke kõik teha nii lühidalt kui võimalik, Peter, palun. aitäh ja suur tänu Jost Kütasele selle tema suurepärase tutvustuse eest ma tahtsin omalt poolt kommenteerida kolme asja, esiteks, et teil on õigus äh, ja mm, direktiiv mängib siin rolli ja sellega seotud agentuur äh, tegeleb selle teemaga üle Euroopa piiride ja ei ole mõtet ja vaatame, mis näiteks äh, praegu toimub Saksamaal, äh, piiratud äh, garantiid ja sama Ühendkuningriigis, päris selge on see, et varad ja mehhanismid, mida kasutatakse, on täiesti erinevad kindlustusärist. ja Solvency kaks äh, puhul me võiksime sellest jäämäest eemale hoida. teiselt poolt muidugi võib-olla on asju, mis on kergelt seotud, aga vaatame pensionisektorit ja pensioniküsimusi, mm, järelevalveasutustega konsulteerigem ja vaadakem, mis on olemas ja ärme hakkame leiutama midagi, mis võib asja hoopis hullemaks muuta ning siis veel äh, sissemaksete ja väljamaksete süsteem määratletud äh, sissemaksed, see võib olla mõnes suhtes adekvaatne säte, aga tuleb äh, vaadata ka midagi, mis jääb kahe vahele, midagi, mis inimestele on taskukohane ja mis on normaalselt finantseeritav. me ei tohiks äh, tekitada poliitilist äh, poleemikat, mis sobib vaid mõnedele liikmesriikidele. aitäh, Toomas, palun! aitäh, proua eesistuja, aitäh ka härra Kutusele tema raporti eest. ta viitas sellele, et äh, meil on probleem eh,, probleeme pädevustega, neid on meil alati tööhõivekomisjonis äh, ma nägin seda, et me ei tohtinud äh, kasutada sõna naised, sellepärast et põhjendati, et äh, meil on olemas ju naiste õiguste komisjon, nii et see oli tõesti piinlik. mida me siis peaksime ütlema, et mitte meessoost isikud, et selge on see, et tööhõive komisjonil peab olema palju pädevusi selles valdkonnas, aga oluline on teha koostööd ja see on kindlasti selles valdkonnas ka võimalik. mis puudutab nüüd sisu, teil on õigus, punkt neli, liikmesriigid peavad äh, võtma arvesse Euroopa Liidu mm, mõõdet. meil on see, kui me räägime liikuvusest, kui me räägime jätkusuutlikkusest, kui me räägime sellest, et äh, li-, töötajatel peab olema võimalus liikuda ühest liikmesriigist teise selleks, et äh, võtta vastu uusi väljakutseid Äh, siis kui me sellest räägime, kuna paljud äh, firmad ei äh, tegutse ainult ühes riigis, nad ootavad töötajaid ka teistes riikidest ja nii edasi, need probleemid on meil juba olemas ja eelkõnelejad rääkisid ka juba miinimum miinimumsissetulekute äh, probleeme, mina ei arva seda, see ei ole sellega nõus, seda ei saa riiklikult ette kirjutada, see sõltub äh, sektoritest ja kõigist muudest asjadest. eelkõnelejad rääkisid eh, kõigist erinevatest eh, süst-, sammaste vahel. meil on erinevad kogemused eh, erinevate sammastega, meil on erinevad riiklikud võimalused, erinevad erakindlustusvõimalused. paljudes valdkondades on need projektid olnud edukad, aga kindlasti mitte kõigis. me peame saama ka küsimusi esitada, liikmesriigid reguleerivad neid valdkondi, aga ka sotsiaalpartnerid peavad neis osalema ja see peab ka nii jääma. kui näiteks äh, punktis kolmteist mainitud töötajate lähetamise direktiiv ähm, siis selle puhul ei ole tegemist äh, konkurentsi piiramisega, vaid äh, lähe-, töötajate lähetamise direktiiv on selleks olemas, et oleks võimalik mm, makseid teha ning me ei et kui meil see võimalus ära kaoks, siis oleks see väga vale. siin räägiti ülekandmisvõimalusest, Peter Wolf Klints viitas sellele, et küsimus ei ole selles, et kuidas, kas, vaid küsimus on selles, et kuidas, et kuidas me saaksime tagada selle, et ülekantavus oleks olemas. aga kui öeldakse, et me peame öö, eh, seda öö, eh, pensioni maksmise iga niimoodi selliseks panema, et lõpuks ei maksta midagi, siis oleks kõik valesti. et kas me siis äh, teeme Euroopas ühtsed reeglid ja ohverdame see, mis on juba sotsiaalpartnerite vahel äh, kokku lepitud, siis inimesed ei ole sellega nõus, et nad ütlevad, et Euroopa tuleb ja rikub kõik ära. me peame väga äh, tähelepanelikud olema selles osas, et tööturu osapoolte õigused alles jääksid meil on äh, olemas näiteks äh, see tööandja pensionite süsteem, me mm, nii, niimoodi saavad äh, tasustatud need inimesed, kes on olnud truud ühele ettevõttele, seda teised liikmesriigid üldse ei tunne. meie jaoks on see väga oluline element. see on äh, meie Euroopa sotsiaalmudeli üks, jaoks väga oluline element ja see peaks meil äh, alles jääma. ning mina ei arva sellest, et ei ole eriti selle poolt, et äh, tuleks mõelda võimalustele inimesi varem pensionile saata. me oleme näinud, mis probleeme äh, Äh, see Saksamaal tegel-, tekitas, kui inimesed saadeti varem pensionile, aga noori inimesi asemele ei võetud. see tähendas lihtsalt äh, töökohtade hävitamist, inimestel peaks olema võimalus äh, nii kaua, kui nad tahavad töötamist jätkata. ja me peaksime selle võimaluse säilimise eest hoolitsema. me mm, Need küsimused peavad jääma liik-, riikide pädevusse, Euroopa Komisjoni äh, lähenemine ei ole olnud õige, vaid tuleb äh, tagada lähimuspõhimõtte järgimine. kolleegid, me oleme juba ajast maha jäänud. komisjoni esindajad tulevad veel hiljem, seega me peame hakkama saama ennem kella üht, kella üheteistkümneks. piirduge niisiis paari minutiga. ma teen väga lühidalt ma nõustun suurema osa nende ettepanekutega, aga ma arvan, et meil on vaja Euroopa tasemel kiireloomuliselt reguleerimist. meil on erinevad pensionisüsteemid, erinevad reeglid liikmesriikides samas aga on meie ees olevad väljakutsed nagu elanikkonna vananemine ülemaailmsed, seetõttu on meil tarvis ühtseid reegleid. mis puudutab pensionisüsteemide reformi, siis tuleb arvesse võtta erinevaid aspekte, me peame olema ettevaatlikud. see, et keskmine eluiga tõuseb, ei pruugi olla otseselt seotud sellega, milliseid pensionireforme me soovime läbi viia, me, meil on tarvis arvesse võtta ka teisi aspekte. kolleegid on, tõid siin välja need kolm pensionisüsteemi sammast ning öeldi ka, et meil on tarvis arvesse võtta reformi kulusid. seetõttu ma arvangi, et meil on tarvis ühtset regulatsiooni ja ühtseid reegleid. mõned liikmesriigid annavad kodanikele valimis, valikuvabaduse, näiteks Ungaris on pensionikulud palju suuremad seetõttu, et mõningad kodanikud valisid erapensionifondid, mille nüüd riik peab kinni maksma. ühtlustamisprotsess on väga aeglane, seetõttu otsustasime meie oma kolme samba süsteemi muuta kahesambaliseks. see ei pruugi olla kõige õigem lahendus, aga meil on tarvis kiireloomuliselt, kiiresti tegutseda, meil on suur võlg, väga suured võlad ja samas väga suur eelarve puudujääk. meie ees on suured majanduslikud väljakutsed, seetõttu otsustasime me tegutseda kiiresti ja muuta kolm sammast kaheks. me aitame me võimaldame ka selle, et kodanikel on võimalus osaleda erapensionifondides, aga kohustuslikud pensionimaksed ei tohi enam minna erapensionifondi. me võimaldame erapensionifondist üle tulla riiklikesse öö, fondidesse, aga me ei tea veel täpselt seda, kuidas me kavatseme seda teha komisjon peaks samuti välja tulema oma ettepanekutega ühtsete reeglite väljatöötamise suunas. ma arvan, et praegused süsteemid ei võimalda pensionisüsteemide äh, liikuvust. suur tänu, Uudo! aitäh! palju õnne kolleeg Kutasele äh, selle raporti esitamise eest ja arvestades seda, et aega on vähe, teen lihtsalt kolm lühikest märkust. Ungari näide, millele kolleeg just viitas, näitab, et ähm, e-, pensionikindlustuse erasüsteem ei ole iseenesestmõistetav, vaid see on seotud riskidega, eriti aegadel, kus äh, aktsiaturgude olukord on olnud selline, nagu viimastel aastatel ma ma viitasin niisiis äh, oma eelkõnelejale ja viitasin sellele, et äh, et erapensionisüsteemides ei ole tagatud automaatselt kasv ja et kui äh, kui aktsiaturgudel olukord on olnud selline nagu viimastel aegadel, siis me ei või vaadata seda küsimust ideoloogiliselt, me ei saa ainult erapensionisüsteemidesse panustada, nagu see viim-, siin kojas ka oli, kus äh, me peame nägema, et äh, et ka riiklikul süsteemil on äh, omad eelised, ma arvan, et me oleme selles osas jõudnud kaugemale. mis puudutab Rolf Klentsi ja märkusi pensioniõiguste ülekandmise kohta, siis ma arvan, et see ei jäänud parlamendi taha, parlament esindas oma seisukohta, aga seda seisukohta ei olnud äh, nõukoguga võimalik äh, kooskõlastada. loomulikult see võimalus äh, oma pensioniõigusi teistesse riikidesse kaasa võtta on mõistlik nõudmine ja siin peab nõukogu meile vastu tulema. ning lõpuks pensionile mineku aeg, ka seda kolleegid mainisid. jah, ma arvan, et me saame siin nüüd Euroopa arutelu Euro, üle-euroopalise arutelu selle teema kohta, ma ei arva, et me saaksime äh, siin jääda üksnes siseriikliku käsitluse juurde. see harmon-, surve harmoneerimisele on olemas, see ei ole äh, seadustega paika pandud, et et see areng peaks selline toimuma, aga ma palun teil pöörata tähelepanu ühele asjaolule, mis Saksamaal ja Prantsusmaal on ja ka mujal on tekitanud palju probleeme. tegemist ei tohi olla ideoloogilise aruteluga, enamikus tööstusettevõtetes minu riigis äh, ei ole tööstuses äh, töötavaid inimesi, kes äh, oleksid vanemad kui viiskümmend aastat, et see on täiesti naeruväärne, et, et öeldakse, et me peame kauem töötama, kui ei ole vastavaid töökohti. ma arvan, et äh, me peame seda lähenemist muutma ka ettevõtetes endas, et elukestvat õpet ja tervishoidu ei tohi äh, Äh, vaadata pehme teemana, vaid äh, tuleb ette näha ka sanktsioonid, äh, sest et muidu ei ole üldse mõtet rääkida pensioniea tõstmisest. tuleb ähm, õppida ka sellest, et on olemas paindlikumaid mudeleid ja et Skandinaavia riigid on selles osas meist palju kaugemale jõudnud, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks Robert. aitäh, proua eesistuja! Pascal Confin just küsis, et milline oleks äh, komisjoni teatise Euroopa äh, lisaväärtus, tal on õigus. minu meelest on äh, see Euroopa lisaväärtus praktiliselt null. pensionisüsteemid kulluvad riikide pädevusse ja komisjon ütleb seda ka ise, ma tsiteerin, Euroop-, liikmesriigid vastutavad rasutavad pensionisüsteemide eest. ja me ei arva, et oleks olemas ideaalset pensionisüsteemi, mis sobiks kõigile. see on ju rohelise raamatu lähtekoht, aga edasi komisjon liigub pensionisüsteemide erastamise suunas, avaldab vastavat survet ja avaldab survet, et äh, igal pool äh, asutatakse järjest rohkem erapensionifonde. kõik rahvusvahelised analüüsid tõestavad, et äh, erapensionifondidel ei lähe paremini kui teistel ähm,. PIT ähm, tsitaat, et Äh, on olnud äh, eh, soove asendada sotsiaalsüsteemi äh, erakogumissüsteemidega ja kui seda on tehtud ähm, pensioni vallas, siis ikkagi see allub eh, vananemisest tulenevatele probleemidele. on pensionifonde, kes on viimastel aastatel oma strateegiat muutnud, Peter Skinner rääkis sellest, et alguses olid meil põhim-, peamiselt pensionifondid, mis, kus olid äh, väljamaksed kindlaks määratud, et inimene teadis, et mis, millist pensioni ta lõpuks saama hakkab, aga kuna see oli pensionifondide jaoks liiga riskantne, siis pakuti äh, seda, et maksed, mis siis, et sissemaksed on teada, aga seda, palju lõpuks saama hakata, see ei ole teada. nii et kõik, kes parlamendis on toetanud pensionifonde ja arvanud, et see lahendab kõik pensioniprobleemid, on pidanud nüüd nägema, et äh, kriisis äh, pensionifondid äh, kannatasid väga palju ja seal, kus kõik sambad praktiliselt rajanesid erapensionifondidel, on viimase kahe-kolme aasta äh, puhul olnud äh, väga palju probleeme ja, ja paljudes riikides on pensionifondide äh, varad vähenenud kolmekümne protsendi võrra või isegi rohkem, see puudutab näiteks riike nagu Ühendkuningriik, Holland, Rootsi, kes on kõige rohkem läinud selles suunas. ma nüüd lõpetan, proua esinejana, kuna te käsite mul seda teha, et ükskõik milline süsteem ka on, ma siin äh, nüüd äh, tsiteerin Bordeaux ülikooli professorit, et et eh, et töötajad äh, maksavad pensioni mittetöötajatele ja ja arvesse tuleb võtta ka homset mm, tootlikkust mina ei tea, milline peab olema homne pensionisüsteem, ma ei tea, milline, miks me üldse jätkame selle rohelise raamatuga töötamist, see roheline raamat on kindlasti informatiivne, aga see ei peaks äh, tähendama, et me seda teema, selle teemaga tegeleme, sellepärast et pensionisüsteemid äh, ju kuuluvad riikide pädevusse ja see peaks ka nii jääma aitäh, proua Kutšas, teil ilmselt pole piisavalt aega kõike kokku võtta, millest räägite, aga ma annan teile paariks minutiks sõna. aitäh, lühidalt. kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele kommentaaride eest. nagu võib näha, on väga raske leida ühtset nimetajat. erinevates riikides on süsteemidel erinevad probleemid ning on selge, et subsidiaarsuspõhimõte mõjutab kõiki meie sellekohaseid otsuseid, aga kui ma selle arutelu peaksin kuidagi kokku võtma, siis võib öelda, et kui me tahame midagi teha, siis tuleb tegutseda, me ei saa jääda paigale. ma kuulsin paljudest probleemidest, millega me silmitsi oleme, kuid väga vähe lahendusi aga ma arvan, et kui me käitume konstruktiivselt, siis suudame leida ka mingisugused lahendused. ma olen täiesti veendunud, et see on väga raske ülesanne, aga siiski teatud määral saavutatav, aitäh! suur tänu, kui ma vaatan nüüd äh, ajakava, siis muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksas detsember, keskpäev, ja muudatusettepanekuid kaalutakse Strasbourgis seitsmeteistkümnendal jaanuaril erakorralisel kohtumisel, mis meie jaoks ei ole sugugi mitte ebatavaline, ning majanduskomisjonis hääletus toimub kahekümne neljandal jaanuaril, nii et äh, siis esimesel veebruaril jõuavad need äh, tööhõivekomisjoni ja veebruari teisele täiskogule. nüüd äh, neljas päevakorrapunkt tuletusinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad. esimene arvamuste vahetus härra Langeni raport tuletisinstrumentide kohta on meil olemas ja tema äh, raportöörina saab ka nüüd sõna, palun. aitäh, proua esinaine. me räägime täna esimest korda sellest väga olulisest finantsturu reguleerimise osast, me räägime esimest korda siin tuletusinstru-, tuletisinstrumentidest suvel me juba võtsime vastu parlamendi seisukoha, mis ähm, kogu sellele komps-, kompleksile mingid teatavad piirid pani. Äh, tegemist on esimese aruteluga, mis puudutab komisjoni dokumenti äh, nelisada 400 kaheksakümmend neli, viieteistkümnes september kaks tuhat kümme, kui me seda lühidalt hindame, siis komisjon väga mm, suurel määral on parlamendi suviseid ettepanekuid arvesse võtnud, see on väga positiivne, kuna me tol ajal üritasime parlamendis ka vaidlusalustes küsimustes võimalikult äh, laiapõhjalist kon-, kompromissi saavutada ning eesistuja kindlasti, e-, esineja kindlasti mäletab, millised, äh, millistes probleemides olid kõik, millised probleemid olid kõige suuremad. komisjoni ettepanek jätab siin mõningad küsimused lahtiseks ja kuna tegemist on esimese aruteluga, siis ma tahaksin korrata põhimõtted üle. esiteks äh, ettepanek ettepanekut arutatakse ka, äh, arutati ka septembris kaks tuhat üheksa G kahekümne kohtumisel, kui otsustati, et äh, tuletisinstrumentide turul peab olema rohkem äh, läbipaistvust ja tuleb parandada turgude üle teostatavat järelevalvet. nii et määruse eelnõu läheneb sellest, et standardiseeritud tuletisinstrumendid ja ja ja, ja kauplemist jääda hoidlad ja kesksed vastaspooled on selle direktiivi reguleerimise mm, põhiobjektideks, aga et et tervet rida meetmeid tuleb koordineerida kolmandate riikidega ja et vahepeal e, vastu võetud, USA-s vastu võetud raamseadusi tuleb samuti arvesse võtta president Obama allkirjastas need äh, äh, allkirjastas juuni lõpus Frank Todd Acti ja äh, selle rakendamiseks on ette nähtud vähemalt kaks aastat. G kahekümne tippkohtumisel otsustati, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks äh, peaks vastavad õigusaktid olema jõustunud, see tähendab seda, et meil on kakskümmend viis aast-, äh, kuud aega esiteks võtta vastu ühine äh, ühine määruse eelnõu ja teiseks äh, anda aega reguleerivatele asutustele selleks, et nad töötaksid välja vastavad meetmed, nii et ma arvan, et me peaksime nüüd tegema kõik selleks, et see määrus eelnõu enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvepuhkust hiljemalt viimasel juuli ähm, täiskogu istungil Strasbourgis ähm, vastu võtta. küsimus, et kui kaugele pea, kui suures osas peavad meie seisukohad olema, kattuvad USA seisukohtadega, sellele küsimusele ma ei saa praegu vastata ja seetõttu see oli ka põhjus, miks me andsime oma poliitikaosakonnale ülesande võrrelda USA õigusakte ja Euroopa Liidu komisjoni ettepanekuid. ekspertide töörühm nagu meile eile teatati, eeldatavalt äh, jaanuari lõpus äh, esitab oma seisukoha. Äh, selle ettepaneku keskmes on standardiseeritud tuletisinstrumentide arv, kliirimine ja kauplemisteabe hoidja, hoidlate juurutamine. eesmärk on süsteemsete riskide vähendamise äh, vähendamine, kuna suureneks äh, börsiväliste äh, tehingute äh, läbipaistvus, esiteks on ette nähtud börsiväliste instrumentide arveldamine keskse vastaspoolega, teiseks on ette nähtud standardite väljatöötamine, mis järelevalve jaoks ja kolmandaks on ette nähtud äh, spetsiifilised kriteeriumid äh, kahepoolse äh, arveldamise jaoks, kui tegemist on tuletisinstrumentidega ning neljandaks on ette nähtud, et kogu teave edastatakse kauplemisteabe hoidlale või kui see ei ole võimalik, siis kohe reguleerivatele asutustele ning viiendaks on e-, ette nähtud kohustuslikus korras teabe avaldamine kogu positsiooni kohta. ja see tähendab seda, et reguleerivatel asutustel on täielik, peab, peab olema täielik ligipääs kauplemisteabe hoidlatele. Kliirimiskohustus ja teavitamiskohustus puudutab kõiki tuletisinstrumentide lepinguid finantsinstitutsioonide puhul. oluline on siin vahet teha, et kui eh, teatavat lepingut ei ole võimalik arveldada äh, kliirimisasutusega, siis ähm, on ette nähtud äh, riski vähendamissätted ja mitte finantsasutuste puhul tuleb paika panna, et mis äh, milline on läbi, millest alates nad peavad äh, hakkama oma lepinguid kliirima või mitte, või, või neist teavitama? nii et keegi ei ole olnud võimeline neid küsimusi veel lahendama ja ja selgitama meile täpsemalt, mida komisjon mõelnud nende äh, Äh, äh, künnistega. minu meelest oleks oluline vähemalt äh, paika panna kriteeriumid, et mille alusel neid, neid künniseid paika pannakse. ja see peaks olema ka määruse eelnõus vähemalt lisa raames kirjas, aga seni ei ole keegi olnud tõesti valmis ettepanekuid tegema või paljastama, mida mõeldud on. mittefinantsasutuste puhul peaks ettevõtetel olema vastavalt komisjoni ettepanekule äh, kasutada tuletisinstrumente oma riskide hajutamiseks ning see ri-, reaalse äh, äriga seotud äh, riskide hajutamine ei peaks käima nende künniste alla. ma juba mainisin siin definitsioone, põhimõtteliselt äh, kõik tuletisinstrumentide lepingud äh, Äh, on teavitamiskohustuslikud selleks, et oleks tagatud ülevaade turust. Euroopa, selleks on vaja Euroop-, üle-euroopalist ühtlustatud teavitamismenetlust. meil USA-s on olemas äh, erainstitutsioon, mis aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa pärast äh, finantsturgudel ilmnenud probleeme äh, Ehm, vallutas väga suure turuosa ja vastavalt äh, Ameerika äh, seadustele on turuosa umbes kaheksakümmend protsenti, sest et äh, olulisemad turuosalised vabatahtlikkuse alusel juba praegu teavitavad oma lepingutest ja otsustavaks küsimuseks saab olema see, et kas sellised kas see on meile vastuvõetav, et selline äh, süsteem on ainult USA-s või on meil ka Euroopas vastutus selle eest, et et selline tehingute register oleks olemas ja et Euroopa järelevalveasutustel oleks sellele ka äh, piiramatu ligipääs, see on äärmiselt oluline asjaolu meie jaoks, me oleme, ma olen juba pidanud äh, kõnelusi DDDC-ga äh, USA vastava asutusega ja nii palju kui võimalik olen ma saanud veenduda selles, et nad teevad tõesti väga head tööd, aga Euroopa mm, kauplemisteabehoidla puhul peab olema tagatud selle iseseisvus. mis puudutab kliirimisasutuste äh, äh, neile kehtivaid nõudeid, siis neil on väga äh, ranged ettekirjutused äh, mis puudutavad nende likviidsust ja riskide vähendamist ja paljusid muid asju, eriti nende juhtimist, peab, tagatud peab olema see, et et äh, juhatuse liikmed oleksid äh, sõltumatud, kehtib põhimõte, et äh, riskihaldusest vastutav asutus peab olema allutatud otse juhatusele ja et teised ettevõtte tegevusvaldkonnad ei tohi seda mõjutada, nii et me peame veel väga palju rääkima sellest, et et et millised millised kohustused tuleb panna kesksetele vastaspooltele. kesksed vastaspooled peavad Euroopa reeglitele olema allutatud, määruses on ette nähtud vähemalt viisteist miljonit eurot omakapitali ja ettepanekud on omakapitali suurendada ning veel üks väga oluline kriitiline punkt selles äh, määruse eelnõus, mida tuleb arutada, on ähm, koostoimivuse põhi, põhimõte. vaja on, et, äh, et oleks äh, mm, tagatud loa saamine, kui, kui äh, ettevõtted soovivad äh, tagada koostalitlusvõimet äh, ja see on seotud äh, tohutult suurte mahtudega ja äh, turgude keerutuse, keerukusega ja väiksemate liikmesriikide jaoks on asi loomulikult hoopis teistsugune, kui on väiksemate riiki, äh, riikide vaheline koostöö äh, siis äh, kulud ja muud mõjud, äh, muude mõjude puhul on koostöö võimalik hoopis teistel alustel kui suurte riikide puhul. aga töö, nõukogu töörühmas on see koostöö küsimus väga suurte arutelude objektiks, et kuidas sellesse suhtuda ma juba mainisin, et keskset rolli mängivad kauplemisteabe hoidlad. see, nendega on seotud väga palju küsimusi, esiteks et Euroopa reguleerivatel asutustel peavad, peab olema va vaba juurdepääs teabele, et teave tuleb neile kohutavat, kohustuslikus korras esitada äh, et äh, ESMA peab ähm, tegelema registreerimise, registrist kustutamise ja nii edasi küsimustega ja et äh, andmekaitse küsimused tulevad, äh, tuleb lahendada. see on äärmiselt oluline asjaolu ning seoses SWIFTi aruteluga parlament ju ei alahinnanud andmekaitse aspekte ja see käib ka kauplemisteabe hoidlate kohta, et ehkki selle kaalukus on siin nüüd teistsugune. määruse eelnõu on põhimõtteliselt tervitatav, sest ähm, seal on võetud arvesse Euroopa Parlamendi nõudmisi, aga seda tuleb tervitada ka seetõttu, et kuna selle määruse eelnõuga on kahes kõige olulisemas küsimuses, nimelt kliirimiskohustuses ja läbipaistvuse küsimustes äh, ette nähtud olukorra paranemine. Äh, probleemiks on see, et väga, et ette on nähtud väga paljude õigusaktide delegeerimine Euroopa Komisjonile äh, ja see on meie jaoks muidugi alati äh, tülipunktiks, et kas tuleb ette näha nii paljude õigusaktide vastuvõtmine delegeeritud korras osaliselt on see muidugi õigustatud, aga määruse eelnõu, kui nüüd seda väga täpselt vaadata, on tegemist, siis selle puhul on tegemist üksnes raamseadusandlusega ja määruses tuleks äh, reguleerida siiski rohkemaid detaile, kui käesoleval juhul ette on nähtud. vastavalt praegusele ajakavale on ette nähtud, et äh, et määruse eelnõu majanduskomisjonis esitatakse Mm, jaanuari lõpus, veebruari alguses, me rääkisime, me arutasime seda ajakava sellepärast, et me tahame ära oodata ekspertide e, arvamuse, me tahame seda kaasata. ajakava kuni näeb ette, et juuliks e, tuleks tööd lõpetada, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks oleks võimalik e, kõik muu ülejäänu ära teha. Mm. mu kaastöötajad ja mina oleme pidanud loomulikult juba arvukaid äh, konsultatsioone, oleme saanud kirjalikult äh, igasuguseid ettepanekuid, mida me ei ole isegi äh, küsinud, variraportöörid ja nende kaastöötajad on saanud teavet mitte üksnes ajakava kohta, vaid ka huvitatud isikute kohta, et nende kohta, kes on äh, sõna sekka öelnud ning me oleme töötanud välja ka küsimustiku kümne, äh, kümne küsimusega, me oleme selle saatnud kõigile huvitatud isikutele ja pak-, äh, pakun-, palunud neilt vastuseid kahekümne teiseks novembriks, aga ka viima-, eelmise nädala lõpuks meil tuli vastuseid äh, ja küsimused puudutasid reguleerimisala, teiseks äh, mõisteid artiklis kaks, äh, kolmandaks seda, et kuidas oleks võimalik tagada äh, diskrimineerimisvaba ligipääsu kesksetele vastaspooltele, neljandaks hinnang nende teavitamis- ja kleerimiskünniste kohta, viiendaks Äh, ettepanekut struktuuri ja järelevalve kohta, eriti kolleegiumi kohta vastavalt artiklile neliteist ja koostöölepingute kohta äh, järelevalveasutuste vahel. kuuendaks, äh, kuidas te hindate USA Dodd-Frank Acti ja komisjoni ettepanekut eh, selles osas, mis puudutab kolmandate riikide turule pääsemistingimusi. seitsmendaks, eh, mida te arvate koostalitlusvõimega seonduvatest probleemidest, kas sellega on seotud süsteemsed riskid, kaheksandaks, milline peaks olema kauplemisteabe hoida struktuur, kuidas te hindate teabe vahetuse kohta käivaid sätteid artik-, artiklites kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend seitse ning äh, lõpetuseks, mida te, kuidas te hindate seda ettepanekut? kui eile õhtuks äh, vastati neile, tuli neile küsimustele nelikümmend üheksa vastust ja nelikümmend viis neist on väga põhjalikud äh, seisukohavõtud aga me ei ole neid veel jõudnud analüüsida, nii et me oleme saanud tagasisidet liikmesriikidelt, vabaühendustelt, kli-, kliirimisettevõtetelt, ühendustelt ja me oleme saanud äh, finantsturu osapooltelt, äh, pensionifondidelt, kinnisvarafondidelt ja mõningatelt pankadelt äh, tagasisidet. osaliselt esitasid et, äh, ühendused ja ettevõtted neid äh, ka korduvalt, nii et ma palun nüüd kõigilt, kes äh, ne-, seda tööd analüüsivad, äh, et need on meil kõik ka an-, öö, internetis olemas ja me anname need öö, ja, ja ka variraportöörid ja kõik, keda äh, see teema huvitab, võivad saada ligipääsu nendele vastustele. lõpetuseks tahaks rääkida ka äh, tööst nõukogu töörühmas. nõukogu töörühm on seni kolm korda koht, kokku saanud, enne jõule toimub neljas kohtumine ja Belgia äh, eesistuja kavatseb teha vahekokkuvõtte, käsitletud on järgnevaid punkte keskse kliirimise kohustuse mm, paikapanek, nagu see määruse eelnõus ette nähtud on, kes äh, saab äh, kliiringu kohustuslikuks teha vastavalt mm, alt üles, üles alla äh, lähenemisele, et kas on kohustused paika pandud või on soovitused paika pandud. nõukogus räägiti ka mittefinantsturgude kasutaja, mittefinantsturgude osapooltest, kes kasutavad äh, tul-, tuletisinstrumente, äh, räägiti äh, keskete vastaspoolte registreerimisest ja, ja nende üle teostatavast järelevalvest, räägi-, tegi, tõstatati probleeme, mis seonduvad ESMA-ga, me teame, et nõukogus on ei ole eriti suurt vaimustust äh, selle uue järelevalveasutuse suhtes ja et äh, erinevad isikud esitasid küsimuse, et mis äh, saab siis, kui kolleegium ei suuda kokku leppida. artiklis neliteist on selle kolleegiumi mu-, moodustamine ette nähtud, et äkki see kolleegium on liiga suur ja et kas vaja on panga litsentsi selle kohta oli väga palju kri-, kriitilisi märkusi, kuna öeldi, et panganduslitsentsi ei ole vaja, aga et vaja on tagada juurdepääs keskpanga rahale, tuleb luua võimalus, et et kesksed vastaspooled avavad konto Keskpangas ja seda saab arutada Euroopa Keskpangaga ning veel üks kriitiline punkt, kolmandate riikide kesksed vastaspooled, siin on küsimuseks vastastikus äh, et kas ette on nähtud äh, lihtsustatud tunnustamismenetlus, kas see, mis komisjoni ette on pandud, on samaväärne USA vastava regulatsiooniga? USA-s on väga palju keerulisem luba saada kui komisjoni eelnõu kohaselt. Äh, nõukogus räägiti koostalitlusvõimest ja, ja juurdepääsust kauplemisteabehoidlatele. nii et ma arvan, et äh, meie mõtted lähevad samas suunas komisjoni ja nõukogu on, ma loodan, et parlament mõtleb samas suunas kui nemad ja ma tänan, et te mind nii kaua kuulasite ja ma oleks väga tänulik, kui te mulle oma poolt oma mõtteid avaldaksite, aitäh! Thank you very much uh, for uh,, it's a bit of a tour de force, but I think as a, as a suur tänu! see, suur tänu ka viidete eest teie eelmisele raportile, sellest oli väga palju kasu. nüüd variraportöörid. Uudo Leonardot siin ei ole, nii et sa kõneled tema nimel. aitäh, armsad kolleegid! meie variraportöör Leonardo Dominici ilmaolude tõttu kahjuks ei ole võimeline äh, meie koosolekul osalema me tahame raportööri tänada väga põhjaliku ja selge eh, seisukoha eest selle arutelu al-, alustuseks ja sotsiaaldemokraatidena me saame öelda, et eh, me toetame teda, me toetame tema lähenemist sellele teemale, aga see, meie toetus on tagatud üksnes nii kaua, kuni raportöör soovib võidelda äh, põhjaliku reguleerimiskultuuri eest ja kuni ta on piisavalt julge selle eest võitlemisel, seni me oleme rahul sellega, et tegemist on määruse eelnõuga ja mitte direktiivi eelnõuga, aga üks olulistest äh, teemadest on, et kui kaugele on võimalik minna komitee menetluse raames, meie jaoks lähe-, minnakse liiga kaugele, me ei taha pädevusest loobuda, et me siis enam üldse ei saaks kontrollida, mida juhitakse. seda me ka Langeni omaalgatusliku raporti puhul ütlesime, et meile ei sobi see, kui kesksed riskid jäetakse välja, see käib äh, tooreneturgude ja krediidikindlustuste kohta. me veel ilmselt räägime sellest ja si-, on olnud juttu sellest, et see, neid küsimusi käsitletakse ku-, turu kuritarvutuste direktiivi raames, aga me räägime sellest veel arutelu käigus. Äh, loa saamine ei tohiks olla liiga keerukas, me oleme nõus äh, sellega, et esmal oleks tugev roll ja me jätkame tööd selles äh, suunas, nagu äh, siin raportöör ütles, me ei taha, et esmaroll oleks liiga väike, sest et sellel oleks siis mingit mõtet. kesksed vastaspooled, äh, mm, kesksetel vastaspooltel peab olema juurdepääs likviidsusele, see käib nii keskpanga turgude kohta kui eraturgude kohta, aga me tahame äh, sellest veel rääkida raportööridega, et milline peab olema algne kapitaliseeritus ja et kas me ei peaks pöörama rohkem tähelepanu keskete vastaspoolte riskiprofiilile. Sankt-, mis puudutab sanktsioone, siis ka siin on oluline esma, esmaroll tagada, et äh, me võiks lähtuda sellest, et tingimused on kõigi jaoks ühesugused, äh, mitte finantsasutuste roll ka siin, ma teeks ettepaneku, et äh, me toimiks riskile orienteeritult ja et me ei arvaks, et need kõik on täiesti riskivabad, vaid tuleb äh, pöörata tähelepanu sellele, et ka selles valdkonnas võib suurusest tingituna ja muudel põhjustel tekkida ohte. mis puudutab kattuvust USA õigusaktidega, siis me peame äh, pöörama tähelepanu samaväärsusele, me ei tohi nõrgemaid reegleid kehtestada ja me toetame kolleeg Langenit tema ettepanekute osas ja see käib ka ja me toetame ka seda, mida raportöör ütles äh, kauplemist, selle kohta, et kauplemisteabe hoidlatele peab olema Euroopa reguleerijatel ligipääs. Mm, lõpp, see on minu poolt kõik, ma loodan, et äh, meie koostöö saab olema konstruktiivne, et lõpptulemusena saame hea õigusakti. Um, suur tänu, Pascal. Je suis tellement habitué à ma olen nii harjunud pärast liberaale sõna võtma, et äh, ei saanudki aru, et mulle sõna anti alguses. ma ei äh, taha nüüd palju öelda, sest äh, härra Langen ja härra Pullman juba ütlesid palju asju ära sellest meie, mida meie soovime kaitsta selle teema puhul. ma keskenduks kolmele aspektile, esimene pu-, puudutab äh, juurdepääsu Keskpanga likviidsusele alates sellest hetkest, kui me muudame loogikat, et selle asemel, et meil on riski hajutamise loogika, mis viis kriisini, sellepärast et keegi ei teadnud, kus, äh, millega risk seotud on, siis me nüüd läheme riskide uuesti kontsentreerumise äh, lähenemisele üle et äh, võiks tõesti olla kasu sellest, kui kesketel vastaspooltel oleks ähm, juurdepääs Keskpanga likviidsusele. tegemist on äh, võtmetähtsusega küsimusega, see tekitab väga palju probleeme nõukogus, ma arvan, et äh, see on ka meie aruteludes üks olulisematest teemadest. üks olu-, teine oluline teema, mil-, millest rääkis härra Langen, on koostalitlusküsimus ma ei ha-, lasku nüüd käesolevas etapis detailidesse aga loogika seisneb selles, et riske kontsentreerida selleks, et neid oleks paremini võimalik hinnata. kui me nüüd laskume e, keskete vastaspoolte koostalitlusvõime detailidesse, siis e, tekib e, süsteemi risk, mis on seotud keskete vastaspooltega. me ei tea enam, et kes on probleemide korral võimeline reageerima ja see on, meie algne soov on pigem piirata või võimata muut-, muuta võimatuks äh, koostalitlusvõime või kui see siiski peaks võimalik olema, siis peaks see olema väga piiratud. ning kolmas oluline asi on esmaroll instituut-, fraktsioonina me oleme võidelnud äh, selle eest, et äh, esmaroll äh, järelevalves oleks väga võimalikult suur. Ähm, me oleme tahtnud Euroopa tasandil luua võimalikult ähm, head asutust, ja hea oleks see, kui ESMA saaks äh, teostada otse järelevalvet äh, keskete vastaspoolte üle ja meil ei oleks vaja seal mingit vaheetappi, äh, kus oleks väga palju ebaselgust, et mis käib, peab toimuma liikmesriikide tasandil ja mis peab toimuma Euroopa tasandil. et kui ESMA teostaks järelevalvet, siis oleks meil tagatud ähm, Euroopa järelevalve. ning kolmas asi, konkurents ESMA me oleme aruteludes kindlasti väga tähelepanelikud, aga sellega ja kuna te ja me nägime ka teie omaalgatuslikust raportist, et te olete väga tähelepanelik selles küsimuses, et keskete vastaspoolte omavaheline konkurents võiks aidata meil vähendada probleeme, et kõik, et on väga palju elemente, mis äh, võimab meil riske vähendada, aga et äh, ja meil peavad olema määruses väga täpselt elemendid äh, paika pandud, mm, mille üle esmajärelevalvet teostada saab ja meil ei oleks meil ei peaks olema lubatud regulatiivne järelevalve arbitraaž. kindlasti jagavad seda mõtet ka paljud kolleegid siin saalis, et mm, ma arvan, et meil on võimalus äh, leida selle teksti osas äh, suur äh, häälteenamus, aga kindlasti meil tuleb veel palju seda asja arutada. Thank you, Kay. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esinaine suur tänu raportöörile. tema sissejuhatus oli väga ulatuslik ja puudutas kõiki võtmeaspekte. samuti tahaksin teda tänada selle eest, kuidas ta on lähenenud oma tööle, tema see küsitluse mõte oli suurepärane. ma ootan vägagi, et millised need kommentaarid siis lõpuks temani saabusid. meil on ju tööks piiratud aeg ja minu arvates tema lahendus oli vägagi leidlik. ja see on ka üks võimalus, kuidas erinevad poliitilised vaated ära kuulata. kõikide variraportööride personal on juba algusest peale olnud ka, samuti kaasatud. seetõttu tahaksin ma õnnitleda raportööri senise töö eest põhimõttelised kommentaarid nüüd. ma arvan, et komisjoni al-, alusdokument on vägagi hea. see on üks hea näide ka sellest, mik-, miks see konsultatsiooniprotsess ja omaalgatuslik raport Euroopa Parlamendist on head. nüüd need börsivälised äh, instrumendid, ma arvan, et me peaksime selle kõrvale jätma, me peaksime siin rääkima kõikidest äh, tuletisinstrumentidest, kliiring äh, peaks kehtima kõikide, mitte ainult börsiväliste instrumentide puhul. G kakskümmend ütleb, et börsivälised instrumendid peaksid üldse kaduma, sellest räägitakse ka MIFID-i direktiivis meil. ja ma arvan, et seeläbi, kui me välja jätame börsivälised instrumendid, muutub meie dokument palju tugevamaks mis puudutab mitte finantsasutusi, siis peame me sisse tooma erandid, et see süsteem tõesti ka toimiks. me ei tohiks lubada, et, et see laieneks ka teatud asutuste äh, kauplemistegevusele. kuigi energiasektor, kuna energiasektor on siin ka palju lobitööd teinud, nad kardavad, et nende kauplemistegevus langeb ka see, selle erandi alla. niisiis, meil on tarvis leida mingisugune viis, kuidas panna paika definitsioonid vastavalt olemasolevatele reeglitele. ma ütleksin ka paar sõna investorite ja nende murede kohta. Neid võib kuulda mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid üle Euroopa mõte on siin selles, et me peaksime äh, klientide arvete segregatsiooni lubama võimalikult kõrgel tasemel. kui kliendid soovivad maksta eraldi tasu äh, selle eest, et nende arved oleks eraldatud teiste klientide omadest, siis miks me ei peaks seda lubama? loomulikult äh, see tasu ei peaks olema liiga suur keskse vastaspoole poolt aga igatahes ei tohiks lub- äh,, blokeerida sellist võimalust. samuti on oluline, et meil oleks olemas erinevate varade pikad kirjeldused, mis oleks ka keskse vastaspoolele vastuvõetavad, näiteks pensionifondide ja kindlustusettevõtete puhul. Äh, need ettevõtted ei tekita krediidiriski, sest nende arvetel on miljardeid ja me peame arutama selle üle, millised varad oleks vastuvõetavad kesksele vastaspoolele. ma olen aru saanud, et praegusel hetkel on arvamused väga erinevad, oleneb sellest, kellega rääkida ja millised kliendid kesksetel vastaspooltel parasjagu on. praegu tundub, et tagatiseks aktsepteeritakse tõesti erinevaid vara klasse. me peaksime välja defineerima, mis täpselt tekitab süsteemseid riske, parandama seal läbipaistvust, aga samuti peame me välja selgitama, millistes valdkondades ei teki süsteemseid riske või riskid on teistsugused, nagu näiteks valuutaturud. kas me peaksime neid reguleerima samamoodi nagu tuletisinstrumente? ma arvan, et me peaksime siin erinevate varade eh, klasse lahkama ja võib-olla tuleks teatud tooteid kohelda teisiti, sest äh, riskid on seal teistsugused. ma kiidan väga heaks USA ja Euroopa Liidu koostöö, ma mõistan, et see on päris kaugele läinud ja dialoog on vägagi intensiivne. aga kui me siin jagame tuletisinstrumentide määruse kolme samba vahel, kus on siis nendega kauplemine, süsteemsed riskid ja siis kapitalinõuded selle puhul on oluline, et USA reeglid meid nurka ei suruks. Nemad käsitlevad loomulikult seda ühe paketina, me peaksime tagama, et et meid ei surutaks nurka selles osas, kuidas meie instrumentidega tulevikus kauplema hakatakse, võib-olla meil ei oleks tarvis sellist USA stiilis järelevalvet, me peaksime paika panema omaenda süsteemi juba alguses. et meil ei tekiks sarnast olukorda USA-ga. ma mõistan, et praegusel hetkel tuntakse mõneti muret selle üle, et kui vastaspool on USA-st, ehk siis Euroopa Pank tegeleb, tegutseb koos USA vastaspoolega, või on Euroopa institutsioon, mis kaupleb USA börsil, et kas nad langevad siis USA õigustiku alla või tuleks leida mingisugune muu äh, lahendus. ehk siis, et kas Euroopa ettevõtet reguleerivad Euroopa õigusaktid või USA omad. siin on jällegi palju eriarvamusi, oleneb sellest, kellega rääkida. ka USA-s ka on regulaatoritel ja börsiettevõtetel erinevad arusaamad. kui ameeriklased ütlevad meile, et nad nõuavad täielikku järelevalvet ka Euroopa kesksete vastaspoolte ja teabehoidlate üle, siis peame me tagama, et ka meie saame USA vast-, üht-, kesksete vastaspoolte ja teabehoidlate üle kontrolli. me peaksime siin tõesti suhtlema võrdsetena. meie ei ole sellised äh, vähemuspartnerid siin me peame olema võrdsed partnerid selles suhtes. igatahes minu arvates liigume me õiges suunas, vähemalt seekord on parlament üsna ühtne, meil oleks tarvis tõesti üksikasjad paika panna, et määrustik tuleks ka hea. suur tänu! suur tänu! mina olen liberaalide variraportöör seda ma otsustasin, et kuulan kõik teised ära ja vaatan, kas minulgi on veel aega sõna võtta. ma üldiselt nõustun komisjoni, ma sellega, et komisjoni ettepanek liigub õiges suunas, võt-, siin on võetud arvesse ka palju parlamendi omaalgatusliku raporti ettepanekuid, aga on valdkondi, mida tuleb veel lihvida ja mida tuleb rohkem selgitada. eelkõnelejad on need ka suuresti välja toonud. mis puudutab kliiringut ja keskseid vastaspooli, siis tuleks rohkem võib-olla selgitada, millised valdkonnad kuuluvad kliiringu alla. ma arvan, et see automaatne juhtimine lang-, langeb kesksete regu-, regulatiivametite alla. meil on oluline luua süsteemid, mis läbi kesksed vastaspooled saavad omadega ise hakkama. ma ei usu, et maksumaksjad andsid meile käsu luua süsteem, mis automaatselt kõik riskid suunab tagasi läbi keskpankade maksumaksjateni teatud juhtudel on meil selline oht olemas. Need, kes siin ütlesid, et riskijuhtimine peaks olema kogu meie tegevuse südames, neil oli õigus. meil on tarvis riske hinnata ja siis tagada, et me lihtsalt ei ütle, et me muudame olukorra paremaks seeläbi, et kontrolli saab äh, keskpank jah, loomulikult peame me vaatama ka kliiringu maksuvust ja konkurentsivõimet. siin võib tekkida meil probleeme. näiteks kui me soovime, et ESMA selle eest vastutaks, võib-olla peaksime me selle küsimuse veel üle vaatama. artikkel viis ja juurdepääs kesksetele vastaspooltele. me peaksime need eksklusiivsete lubade Äh, süsteemi üle vaatama. samuti kauplemiskohtade küsimuse. me ei soovi ju diskrimineerida seeläbi, et kõiki koht-, koheldakse ühtemoodi. koostoimimisvõime nüüd on, see on keeruline küsimus, aga me peaksime tõesti liikuma selles suunas, aga ettevaatlikult jällegi riskijuhtimine peab olema selle tegevuse südames. ja nagu öeldud, ei, me ei soovi ju, et kõik riskid jõuavad lõpuks maksumaksjani. andmete edastamine, selles osas ma nõustun, et kõik positsioonid, kõikidest positsioonidest tuleb informeerida, tuletisinstrumendid on ju rahvusvaheline nähtus ja me peame teadma, mis rahvusvahelisel areenil toimib. seetõttu peavad teabehoidlate vahel olema paika pandud korralikud sidemed. me ei peaks korraldama siin mingisugust võimuvõitlust, et USA teabehoidlates on selline info, meie omades selline ja me ei soovi seda infot vahetada. Kei juba tõi ka selle välja. Need tehingud toimivad ju kahe osapoole vahel ja ei saa ju eeldada, et mõlemad osapooled asuvad ühes kohas. seega me peaksime silmas pidama seda ülemaailmset aspekti. aga samas tuleb meeles pidada ka seda, et andmete kogumine ei tähenda, et kõik on korras, meil peab olema ka piisavalt ressursse, et neid andmeid üle vaadata. seega andmete kogumisega peab käima ka kaasas tehnoloogia nende läbivaatamiseks, sest muidu ei ole sellel andmete kogumisel mingisugust kasu sanktsioonide puhul jällegi tuli meelde see Meroni juhtum. ja mul tekkis mõte, et võib-olla jah, tõesti ESMA peaks vastutama selle eest, et tulla välja soovitustega edasi tegutsemiseks. võib-olla tuleks seda mõtet veel edasi arendada. erandeid mainiti juba teatud varade klasside puhul see küsimus tuleb ka üle vaadata ja see jällegi on seotud riskijuhtimisega. me ei soovi ju ka tekitada liigseid lisakulutusi mitte eriti riskantsete varaklasside puhul. me peame ka tagama, et kui me artiklis kaheksa juba räägime riskide leevendamisest, et me võtame arvesse sedasama kontseptsiooni ja mõtteid ka kapitalinõuete direktiivi puhul, sest need on ju omavahel seotud. samuti peab see olema seotud ka meie tegevusega MIFID-i alal. nii palju siis minu poolt juba palju on siin räägitud ja ma nõustun suure osaga sellest. ülejäänud kõnelejad nüüd minu nimekirjas. härra Klute, et ei ole siin teie olete kuue raportöör, siis Peter Skinner, Vicky Ford ja Jean-Paul Gosses. aitäh, nagu öeldud, räägin ma härra Klute äh, nimel, kes on meie fraktsiooni variraportöör ja kellel ei õnnestunud siia täna tulla. nii et äh, täna on meil siis esimene arvamuste vahetus selle teema kohta ja ma tahaksin kõigepealt tänada härra Langenit tehtud püüdluste eest, aga ma tahaks öelda, et see arutelu komisjoni ettepaneku kohta täna näitab, et komisjon võib-olla ei mõistnud või ei tahtnud aru saada, et kuidas sellele küsimusele läheneda. et tegemist on väga olulise poliitilise teemaga ja komisjoni ettepaneku alusel ei ole seda arutelu üldse võimalik korralikult pidada, seda on võimalik pidada üksnes teaduslikult. komisjon usu, unustab, et me oleme läbi elanud ülemaailmse kriisi, nii see puudutas kõiki riike Euroopas ja et see kriis tulenes finantssüsteemi kokkukukkumisest see, mis äh, toimus Kreekas ja mis on toimunud Iirimaal ja ma ei tea, mis meil veel äh, tulemas on, et äh, see on kõik selle tulemus, mida tegid mafioosod finantsturgudel. komisjon ei ole sellest tahtnud aru saada ja arvab, et selliste järelevalvemeetmetega on võimalik olukord kontrolli alla saada. nii et komisjon peaks tegelikult sellele teemale lähenema hoopis teistmoodi, aga praegu me seda ei aruta, aga ma olen nõus sellega, et meil on vaja keskselt meetmeid võtta, et meil on vaja keskset asutust, aga me peame olema järelevalve meetmete osas väga ranged. kui kesksed vastaspooled äh, hakkavad mängima sellist rolli, nagu see ette nähtud on, ja kui tekib uus kriis, siis on sellel äh, täiesti katastroofiline mõju, nii et äh, ma olen nõus sellega, et meil on vaja väga ranget järelevalvet ning see järelevalve teema, ma arvan, et seda, sellest rääkisid ka teised kolleegid, see peaks hõlmama ka mm, teid, äh, teisi projekte, erinevaid finantsinstrumente, tuleks tagada ka nende reguleerimine ja see on äh, seotud ka sellega, mida ma juba varem ütlesin, ma arvan, et me oleme selles osas kõik ühel meelel ning äh, teiseks rangem järelevalve, see on samuti teema, äh, mõte, mida ma olen kuulnud teistelt kolleegidelt, rangem järelevalve peab arvesse võtma ka seda, mis toimub kolmandates riikides. kui meil on erandid, siis genereerib see tasakaalustamatust ja ma arvan, et meie ettepanekud peaksidki minema selles suunas. me peaksime äh, ette nägema selle, et äh, vastavat äh, tegevust, äh, mm, tegevuse üle toeta-, teostaks järelevalvet Euroopa ametiasutus ma praegu rohkem ei räägiks, me soovime anda panu, omapoolse panuse. meie variraportöör härra Klute kindlasti teeb koostööd selleks, et, teeb koostööd selleks, et me saaksime parima võimaliku tulemuse uh,. Thank you and Mr Skinner next. suur tänu nüüd, härra Skinner suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin tänada Werner Langenit tema töö eest, ma tean, nüüd kus ma kuulasin ka eelkõnelejaid, et, et ta on tõesti võtnud arvesse kõiki aspekte. mina rääkisin kolmest küsimusest, eriti keskse vasta, vastaspoole autoriseerimine. Werner teab, et komisjoni tekst vähemalt keskendub selle ühehäälsuse küsimusele lubade andmisel, aga kui ühehäälsuseni ei jõuta, me ju teame küll, kuidas regulaatorid tegutsevad kahekümne seitsme või ükskõik millise arvu vahel on ühehäälsust väga keeruline saavutada. siis see mõte, et esma sekkub ja toimub tavahääletus, siis me juba liigume selles suunas, aga probleem on siin selles, et osad äh, hääletajatest on Euroopa Keskpangad, kelle üle esmal ei ole mingisugust võimu. kuhu me nüüd siis edasi liigume siit, juba see küsimus ise on nii keeruline, äh, mistõttu on seda ühtset arvamust väga keeruline vastu võtta. koos kolleegidega töötasin ka mina aasta aega ühtse järelevalvestruktuuri kallal panemaks paika selle struktuur. me hääletasime hiljuti siin parlamendis ju selle üle. seal peaks olema olemas ka see vaidlustamisprotseduur ja ma arvan, et me peaksime seda ka siin ära kasutama, ennem kui me midagi uut leiutame. komisjon kahju küll, aga ma panin tähele teie seda uut aspekti seal ja see ei lähe läbi komisjon üritab küll sisse tuua jah, seda uut protseduuri, aga see on täiesti vastuolus parlamendi poolt hiljuti hääletatuga. ma ei hakka siin kordama üle, mida ma juba kuulsin, aga äh, esimest korda siin kojas pärast siia valimist äh, rääkis Kei mõistlikku juttu pensionite kohta, me räägime siin äh, madalatest riskidest ja suurest likviidsusest, aga vaatame nüüd, millised äh, organisatsioonid siin on, keda me madala riskitasemega organisatsioonideks peame. me siin räägime, et me peame olema ranged, karmid, äh, tegutsema üle Euroopa samas aga soovitakse erandeid omaenda instrumentide ja ettevõtete jaoks, sellest ei piisa niisiis, tegutsege mõistlikult. Werner, ma arvan, et me saaksime siin välja töötada ka kompromissi. suur tänu. suur tänu, Viki um,. Thank you very much and, and thank you. suur tänu. suur tänu ka selle eest, et sa kõikide arvamused nüüd ära kuulad. mul on paar lühikest tehnilist küsimust selle kohta, kuidas see on seotud kapitalinõuete direktiiviga esimest on ka teised maininud, on seotud sellega, et mis asi täpselt on likviidne vara ja millised äh, varad võiksid olla tagatiseks, kui äh, kaubelda näiteks keskse vastaspoolega või kahepoolselt. kapitalinõuete direktiivi raportis Kaarase poolt toimus meil suur arutelu siin ähm, selles osas, milline, millised varad peaksid olema pankadel likviidsuse tagamiseks reservis Baseli uued nõuded on öö, üsna öö, nii, nii suured, et maailmas ei ole kokku piisavalt likviidsust, et Baseli nõudeid täita. seetõttu me räägime siin nendest võlakirjadest, väärtpaberistamisest ja nii edasi. aga nüüd võib ka eeldada, et iga tuletisinstrumendiga äh, ka kauplemise puhul peab olema tagatiseks mingisugused likviidsed varad. kas seda peaks reguleerima siis Basel kolm, selle kohaselt on pankadel kaheksa aastat aega äh, luua need äh, likviidsed tagatisvarad. aga nüüd me ootame, et turgudel tekiks see likviidsus üleöö. ma arvan, et me peaksime ka selle küsimuse üle samamoodi arutama ja mõtlema selle üle, milline on selle suure muutuse mõju majandusele üldisemalt? teine küsimus puudutab lõpptarbijaid ja selle seost kapitalinõuete direktiiviga. meil on siin tegemist selle vastaspoole krediiditasuga ma arvan, et me peaksime tegutsema teistmoodi kui USA-s. USA turud on krediidituletisinstrumentide puhul palju likviidsemad. näiteks kui vastaspool ehk siis pank äh, hajutab äh, ettevõtte äh, nimel riske, saab ta seda teha krediidituletisinstrumentide müümise kaudu Euroopa krediidituletisinstrumentide turud ei ole nii likviidsed, seetõttu see riskifond ei saa riske nii lihtsalt hajutada. see on keeruline ja tehniline küsimus, aga, aga samas väga oluline. ja ma loodan, et komisjoni vastav töögrupp töötaks meiega koos, sest Euroopa ettevõtete jaoks on tarvis teistsugust lähenemist ka see, siis, kui nad tegutsevad USA-s. suur tänu, nagu te näete, on volinik juba kohal. peame tegutsema kiiresti. ma juba lasin talle seda gaasivett sülle, ma pean selle eest vabandama, aga Jean-Paul, sina oled viimane. ma olen viimane sõnavõtja, et et väga tore, et, et meil volinik juba kohal on. ma kõigepealt tahaksin tänada härra Langenit tehtud töö eest. ja kasutatud on uusi konsulteerimismeetodeid, mis on vägagi veenvad. ma tahaksin väga lühidalt rääkida kolmest punktist. esiteks rakendusala. ma arvan, et me ei pea kuulama siin nutunaisi, et äh, et äh, reguleerimisala peaks olema võimalikult lai. Äh, kuulsin just, et äh, et, et see strateegia ei ole läbi läinud mõningates teistes valdkondades ja et me ei peaks äh, me peaksime tähele panna, mida, panema seda, mida on vaja reguleerida ja sellega tegelema. komisjoni ettepanek on äh, tasakaalustatud ja see on ka väga mõistlik, kuna äh, arvesse on väga võetud, äh, suurel määral võetud Werner Langeri ettepanekuid. mis puudutab ESMA, siis me oleme juba rääkinud sellest, et kas keegi on ka lugenud ESMA määrust ja väga palju aega on mööda läinud, väga palju uusi äh, õigusakte on vastu võetud ja mul on väga hea meel, et äh, leitud on selline laien-, lahendus, mis või-, võimaldab esmale võimalikult äh, häid pädevusi ning kolmandaks äh, vastastikus äh, Herman Ranger rääkis sellest, Euroopa Liit ei pea olema mm, naiivne, me ei pea äh, tegutsema nii, et see oleks meile kahjulik, aga me peame jälgima selles, et eh, seda, et teistes eh, liikmesriik, teistes eh, kolmand-, kolmandates riikides ei tegeldaks väga intelligentse protektsionismiga. Thank you very much, I will briefly hand the floor back to suur tänu, annan lühidalt sõna veel kord raportöörile, kes kommenteerib. proua esinaine, mulle oleks tegelikult sobinud see, kui komisjon siin ka sõna võtaks. ma panin kirja, et mida äh, kolleegid ütlesid, aga mulle meeldiks, kui härra Pearson ka midagi ütleks. Patrick, kas sa soovid sõna võtta? väga lühidalt, palun, jah. A few points, madam mõned kommentaarid siis minu poolt. kinnitan, et komisjoni ettepanek on suures osas inspireeritud parlamendi ja härra Langeni ja teiste kolleegide poolt tehtud äh, suurepärasest tööst. me oleme väga huvitatud avalikust konsultatsioonist, see on suurepärane mehhanism ja me hea meelega võrdleme teie poolt äh, saadud äh, vastuseid nendega, mis on meie veebileheküljel üleval. Ähm, sõnavõttude käigus oli päris mitmeid huvitavaid märkusi ja et laiendada see kõikidele tuletisinstrumentidele, mitte ainult börsivälistele, et see parandab finantssüsteemi stabiilsust, pikaajalised investorid võib-olla vaatame aktsepteeritavat tagatist eh, pikaajaliste investorite puhul, mida kesked vastaspooled peaksid aktsepteerima ja et eh, likviidsust, eh, et likviidsusnõuded ei oleks liigsed. ja komisjoni ettepanek võeti vastu paralleelselt äh, Todd äh, Franki seadusega äh, USA-s STC näiteks on vastu võtnud vastavad nõuded nüüd ja me peame vaatama, et meie standardid oleksid omavahel vastavuses, et meil oleks ühised kohustused ja õigused, nii et selles mõttes me oleme huvitatud ka võrdlevast ähm, analüüsist, millega mm, komisjon tegeleb koostalitlusvõime, eh, siin jääb eh, üle ainult täielikult nõustuda ja siis peab veel ütlema, et eh, igasugust koostalitlust võimaldatakse üksnes siis, kui kõik reguleerijad on omavahel nõus. esmaroll, väga hea meil oli kuulda seisukohti, et tegemist on üle-euroopalise probleemiga, tuletisinstrumendid, see on, need on rahvusvahelised, tarvis on ühist piiriülest lähenemist. ja härra Skinnerilt oli hea kuulda, et ta toetab komisjoni ettepanekut, oleme täiesti nõus, et mm, me ei taha esma ühisarvamust ja komisjonil ei ole artiklis kolmteist ka seda sätestatud, nii et selles mõttes ilmselt oleme ka ühel meelel. ja viimane kommentaar, see süsteem, mille Euroopa institutsioonid äh, kehtestavad, me loome monopole kesksete vastaspoolte näol, me nõuame, et kõik osapooled läheksid läbi kesksete vastaspoolte ja paljud on öelnud, et me peaksime vaatame juurdepääsu Keskpanga likviidsusele, võib-olla peaksime minema kaugemale, võib-olla oleks tarvis paremat ülevaadet süsteemsetest riskidest, mille me võib-olla loome ja kas me oleme kindlad, et meil on täielik hea ülevaade kesksetest vastaspooltest, äh, kuidas nad omavahel äh, toimivad ja kõik muud sellega kaasnevad küsimused. suur tänu ja loomulikult on hea kuulda, et te mõistate ka neid märkusi, mida tehti seoses kapitalinõuete direktiiviga, nii et võib-olla edastate ka need komisjonile. härra Langen, te olete vastusega rahul? hästi. sel juhul, nagu raportöör ütles, raporti eelnõu on kättesaadav umbes jaanuari lõpust, pärast seda, kui ta on saanud ka ekspertiga konsulteerida viisteist veebruar on seega muudatusettepanekute tähtaeg, viisteist märts ähm, nende arutamine ja kakskümmend kolm märts komisjonis hääletamine. Äh, selline on esialgne ajakava. nagu raportöör samuti ütles, äh, me soovime täiskogul lõplikku hääletust hiljemalt juulis. nüüd läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde ja mul on väga hea meel tervitada äh, volinik Šemetad kes on vastutav Maksundus- ja Tolliliidu auditi ja pettuse vastase võitluse eest. tegemist on dialoogiga poliitiliste prioriteetide üle, mida me peame regulaarselt volinikega, kes vastutavad äh, sellise poliitikavaldkonna eest, mis ka meie pädevusse kuulub. ja ma pöördun kiiresti voliniku poole, sest me oleme nüüd natukene ajast juba maha jäänud ja palun need, kes saalist lahkuvad, Äh, et te oma vestlused äh, peaksite saalist väljas, mitte siin. nii et palun, kes lahkuvad, tehke seda vaikselt. härra volinik, palun sõna. proua juhataja, väärsed komisjoni liikmed, eelmise aasta juunis äh, olete komisjonis ja te olete arutanud maksuküsimusi ka vahepeal ja selle põhjal on selge, et meil on äh, ühine huvi äh, parandada maksukeskkonda Euroopas. komisjon võttis vastu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammi ja ma tooksin välja põlised algatused maksunduse vallas ja ka hetkeseisu olemasolevate meetmetega. praegune keskkond näitab, kui vastastikku sõltuvad liikmesriikide majandused on ja seepärast eh, on ka äärmiselt tähtsad fiskaalpoliitikaalased eh, otsused ja nende koordineerimine. Euroopa peab eh, keskenduma rohkem poliitilistele aruteludele maksunduse üle ja seepärast on mul hea meel vahetada arvamusi regulaarselt teie komisjoniga. nagu ma enne suvepausi teatasin, olen loonud maksupoliitika töörühma ja kohtusime eelmine kuu rahandusministrite esindajatega. ministrid soovivad omalt poolt anda panuse sellesse tegevusse. esimeste arutelude põhjal võib öelda, keskendume ettevõtete maksustamisele, maksupettustele, maksudest kõrvalehoidmisele. tooksin välja oma ambitsioonid seoses strateegiliste algatustega järgmiseks aastaks. kolleeg Michel Barnier juhtimisel võttis volinike kolleegium äh, vastu ettepaneku ühisturu äh, tugevdamiseks ja jätkusuutliku kasvu saavutamiseks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames meie analüüsist on selge, et hea maksupoliitika on oluline majanduse tugevuse taastamisel ja säilitamisel. Need annavad panuse ka teistesse eesmärkidesse, nagu keskkond, kliimamuutused, ka ühtse turuga kaasneb tugev maksumõõde endiselt on mitmeid takistusi, maksukeskkond äh, peaks muutuma lihtsamaks ja odavamaks ettevõtjate jaoks selles mõttes, et nad saaksid lihtsamini tegutseda piiriüleselt Euroopa Liidus. komisjon on järgmiseks aastaks määratlenud kolm maksundusalast strateegilist algatust, mis aitavad kaasa ühisturu paremale toimimisele. esiteks, seadusandlik ettepanek ühise konsolideeritud äh, ettevõtte maksubaasi üle luues ühised Euroopa Liidu eeskirjad selle kohta, eeskirjad, mida ettevõtjad, kes piiriüleselt tegutsevad, saaksid kohaldada ja see aitaks vähendada nõuete täitmise kulusid nende ettevõtjate jaoks, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis. teiseks, teatis eh, iga-aastase käibemaksustrateegia kohta järgmise aasta teiseks pooleks. täna kolleegium võtab vastu käibemaksu tuleviku rohelise raamatu, et algatada laiaulatuslik äh, avalik arutelu. käibemaksusüsteemi moderniseerimine on suur väljakutse, aga me peame sellega toime tulema. ma olen teadlik, et teie komisjon jagab seda seisukohta, nagu on väljendatud ka eelmise nädala täiskogul vastu võetud Ragasa raportis. käibemaks on äh, järjest olulisem Äh, liikmesriikide eelarvete jaoks. umbes kaksteist protsenti teoreetiliselt käibemaksust jääb kogumata ja pidevalt on kuulda kaebusi käibemaksusüsteemide keerukuse ja sellega kaasneva liigse halduskoorma üle. kolmandaks, äh, finantssektori äh, stabiliseerimine ja tugevdamine ning seda pärast mõjuhinnangu loomist komisjon on tegutsenud ettevaatlikult ja ratsionaalselt, me oleme läbi viinud põhjaliku äh, analüüsi äh, näiteks äh, innovatiivse rahastamise kohta aprillis. komisjon on määratlenud oma poliitika ka eelmise aasta oktoobri vastavas teatises Äh, ma olen huviga jälginud äh, proua Podimata raportit innovatiivse rahastamise kohta, mis äh, kindlasti aitab edasi viia tööd nendel teemadel. siinkohal tuleb rõhutada, et me soovime parandada ka kodanikuga seotud mõõdet ühisturul ning tegeleda topeltmaksustamise keerulise küsimusega. komisjon varsti püüab määratleda, kuidas tuvastada äh, need maksuprobleemid, mis on kodanikel, näiteks äh, maksude kinnipidamine, äh, piiriüleselt pärandi maksustamine ja nii edasi. arutame varsti ka ettevõtjatega seotud topeltmaksustamise probleeme. ning viimaks energia maksustamine. direktiivi läbivaatamine edeneb, volinike kolleegiumis äh, toimus juunis äh, ka vastav arutelu ja leiti, et praegune süsteem ei toeta piisavalt meie ühiseid eesmärke. minu talitused praegu äh, lihvivad veel äh, mõjuhinnangu üksikasju, püüdes arvestada finantskriisi aspektidega. tahaksin anda ülevaate ka mõningad olulistest äh, käsil olevatest teemadest ja nende hetkeseisust. Äh, näiteks äh, ettevõtete maksustamise ja käitumiskoodeks. käibemaks. nõukogu vastav määrus aitab liikmesriikidel paremini võidelda käibemaksupettuste vastu. peamine väljakutse, mis komisjoni ees praegu on, on valmistada järgmise aasta alguseks ette Äh, äsja vastu võetud meetmete tõhus rakendamine, eriti mis puudutab Eurofisk äh, ja teatud andmetele automaatse juurdepääsu tagamine. mis puudutab kindlustus- ja finantsteenuste käibemaksu, siis tänu Belgia eesistuja poolt tehtud tööle äh, lepiti kokku poliitilistes arvamuste vahetustes ja suunistes edasimineku osas finantsjuhtimise paketiga kaasnevad arengud on olnud aeglasemad, kui me lootsime, aga ikkagi edasiminek on. keegi ei sea kahtluse alla, et paketi igat elementi tuleks äh, analüüsida eraldi. Belgia eesistumise ajal on toimunud edasiminek ka halduskoostöö alal. küsimused, mis on endiselt avatud, selles valdkonnas on piiratud ja võib-olla detsembri ECOFINis on võimalik jõuda poliitilisele kokkuleppele selles osas. paralleelselt eh, teeme teadat koostööd eh, eeloleva Ungari eesistujaga selleks, et eh, vaadata, kuidas säästude direktiivi ja pettuste vastase tegevusega edasi liikuda. kolmandaks olen veendunud, et tuleb säilitada jõupingutused, mis on suunatud kahjuliku maksukonkurentsi vastu võitlemisele nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvaheliste partneritega. Äh, Šveitsi ja Liechtensteiniga oleme alustanud konstruktiivseid äh, läbirääkimisi, äh, kuidas laiendada käitumiskoodeksit nendele kolmandatele, kuid meie jaoks väga lähedastele riikidele. käitumiskoodeksi alast et arutelud jätkuvad ka maksupoliitika töörühma järgmisel kohtumisel liikmesriikidega. lubage öelda mõni sõna ka äh, eelarvetulude kvaliteedi kohta praeguses majanduskriisi olukorras. arvestades praegust olukorda, on liikmesriikide jaoks väljakutseks äh, paika panna tõhusad fiskaalkonsolideerimise programmid, loomulikult liik-, iga liikmesriik võib otsustada oma lähenemise üle, aga ma olen veendunud, et äh, et kõige tõhusam viis ei ole see, kui igal kahekümne seitsmel liikmesriigil on omaenda äh, plaan. maksupoliitika töörühmas äh, selgus, et liikmesriigid on valmis arutama, kuidas maksupoliitikaalane koordineerimine aitab tagada paremini fiskaalkonsolideerimist ja seega paremini ütlustada ka riikide strateegiaid. sellest tulenevalt äh, viin läbi praegu analüüsi riikide maksuskeemide ja reformide kohta äh, majanduskriisist väljatuleku strateegia raames ja selle põhjal teha järeldusi, kuidas kõige paremini kujundada tulevi, tulevasi poliitikaalgatusi. aitäh tähelepanu eest ja ootan huviga arvamuste vahetust! suur tänu, härra volinik. me kutsusime teid juba innoveetrilise, innovaatilise eh, rahastamise kuulamisele kümnendal jaanuaril, te juba ütlesite, et te olete eh, valmis juba siia tulema, vähemalt teie personal ütles nii. nüüd siis küsimuste ja vastuste voor. üks küsimus, üks vastus seega küsige lühidalt, ma ei kavatsegi kannatagi mitut või mitmeosalist küsimust, sest muidu me ei saa üldse oma tööd korraldada. tehke siis palun lühidalt, et volinik saaks ka vastata. kõnelejate nimekiri. ja, ja siia uh, Jose Garcia Magallo, Annie Podimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Provence Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else, will you... kas keegi soovib veel sõna? andke palun märku. ei. siis võtame kõnelejad ette loetud äh, järjekorras, kõigepealt Arliin. suur tänu, härra volinik, ma olen väga spetsiifiline väga spetsiifiline küsimus. kolmas prioriteetne algatus teilt, nimelt äh, finantsteenuste sektori maksustamine. miks te hülgasite Euroopa Liidu tasemel finantstehingute maksu? Te ütlesite, et on tõendeid, et väga äh, Äh, kitsas äh, finantstehingute maksustamine võiks toimida, aga Leedsi ülikooli uuring näitab, et see on võimalik äh, Euroopa Liidu tasemel, seda, sellest võiks koguda umbes kakskümmend miljardit eurot. ma arvan, et komisjon liiga enneaegselt hülgab selle maksu, pole vaadatud üle erinevaid uuringuid, niisiis, miks te hülgasite selle võimaluse ennem, kui üldse mõjuhinnangut läbi vii-, viisite? eriti arvestades, et märtsi resolutsioonis parlament soovis, et te finantstehingute maksu ka arvesse võtaksite. niisiis, kinnitage mulle palun täna, et te oma arv-, mõjuhinnangus uurite ka finantstehingute maksustamist, isegi kui see saab olema üsna kitsas. kuigi te praeguses teatises ütlesite, et Euroopa Liidu tasemel te ei näe sellele maksule mingit rolli. suur tänu selle küsimuse eest alustuseks tahaksin alustuseks tahaksin öelda, et meie analüüs oli väga detailne, seda peegeldavad ka meie kaks dokumenti innovatiivse rahastamise kohta aprillist ja finantstehingute maksustamise kohta septembrist. ja selle analüüsi jooksul ei leidnud me mingisugust põhjust, me, miks finantstehingumaksu juurutada, sest see, see Euroopa tasemel pärsiks konkurentsi see tooks kaasa lihtsalt finantstehingute emigreerumise Euroopa Liidust välja. me küll jätkame ülemaailmsel tasemel finantstehingute maksu propageerimist, komisjon on väga pühendunud sellele teemale, aga samal ajal töötame finantstegevuse maksustamise kontseptsiooni kallal edasi ka Euroopa Liidu tasandil. me kavatseme läbi viia süviti mõjuhinnangu finantssektori maksustamise asjus. Te ju teate, et mõjuhinnangu tarvis on vaja äh, analüüsida erinevaid aspekte, erinevaid alternatiive, niisiis äh, finantstehingu maksu, maksu tuleb võrrelda teiste alternatiividega ja loomulikult kõik alternatiivid, kaasa arvatud see finantstehingute maksustamine, Euroopa Liidu tasemel langeb mõjuhinnaga alla, see on ju selge. suur tänu, Jose. aitäh, härra esis-, proua eesistuja juttu on Iirimaast ja Iirimaa päästmissaktsioonidest ja parlamendis on ka äh, veidi räägitud sellest, et milline peaks olema ettevõtete äh, tulumaks. Teie erinevalt oma eelkäijast ütlesite, et äh, Te soovite maksustamise aluseid konsoliseerida, et oleks võimalik äh, rahvusvahelisi võrdlusi läbi viia, aga kuidas on lugu selle käitumiskoodeksiga, mis peaks äh, muutma olukorra paremaks äh, killustatuse osas, et kas Iirimaa madal ettevõtete tulumaks tähendab, kujutab endast konkurentsimoonutust või mitte? ma sooviksin siinkohal rõhutada, et praegu me, praegune käitumiskoodeks toob välja selged kriteeriumid, viis kriteeriumit siis, on välja toodud selgitamaks välja kahjulikud tegevused. ja maksumäär selle, nende kriteeriumite hulka ei mahu ettevõtluse tulumaks siis, mis puudutab äh, konkurentsi pärssivaid maksu, äh, konkurentsi pärssivat äh, maksuvõistlust meil tuleb ettevõtete tulumaksu vaadata käitumiskoodeksi valguses, sellega tegeletakse maksunduse töögrupis viimastel aastatel võib täheldada erinevaid arenguid äh, ettevõtlus, ettevõtlusturumaksu rindel. kindlasti võtame me seda kõike arvesse, kui me tegeleme maksusüsteemide ühildamatusega ja nii edasi. seda küsimust loomulikult liikmesriikidega tuleb arutada ka käitumiskoodeksi tuleviku üle ja selle kriteeriumite üle. ja kindlasti arutame seda küsimust me järgmise töögrupi kohtumisel üksikasjalikumalt. aga nüüd see maksumäärade küsimus üldisemalt mul on korduvalt öelnud, et ma ei arva, et me peaksime harmoneerima ettevõtluse tulumaksu Euroopa Liidu tasa, tasemel. teatud konkurents ettevõtlustulumaksu valdkonnas on isegi kasulik sest seeläbi ei saa liikmesriigid lahendada kõiki oma probleeme lihtsalt maksumäärade tõstmise läbi. mina isiklikult toetan vägagi ettevõtlustulumaksubaasi harmoneerimist, ma juba oma sissejuhatavas ettekandes ütlesin, et me uurime seda küsimust, üsna varsti tuleme välja ka oma ettepanekutega konsolideeritud ettevõtlustulumaksubaasi osas. aga mis puudutab maksumäärasid, siis liikmesriigid ise peavad otsustama oma maksusüsteemi üle, nad peavad arvesse võtma loomulikult ka makromajanduslikku keskkonda ja siis mõtlema, kas nende maksumäär on piisav antud makromajanduslikes oludes. suur tänu, Anni. aitäh ja suur tänu ka härra volinikule, mul on väga hea meel, et te täna siin olete. ma tahaks äh, liikuda küsimuse suunas, äh, mille juba esitas äh, Alan McCarthy. E-, septembris finantssektori maksustamise kohta mm, avaldatud teatises ähm, tegi Euroopa Komisjon kaks äh, põhimõtteliselt äh, ettepanekut, mis olid äh, kaks alternatiivset e, ettepanekut finantstehingute maksu ja finantstehing, tegevuse maksu kohta. Te ütlesite, et üks maks võiks olla kohalikul tasandil ja teine Euroopa tasandil. mina tahaks aga küsida, et kuidas, äh, et kas on tehtud äh, teostatavusuuring, millised on selle järeldused, enne kui komisjon otsuse teeb, äh, tuleks ju ära otsustada, et mis suunas minnakse, et ei saa ju neid selliseid otsuseid teha ilma mõjuhinnanguta. ning komisjon oma teatises ütles, et finantstehingute maksu puhul on äh, reguleerivatel asutustel väga suur roll ja et see oleks väga palju kontsentreeritum kui äh, finantstegevuse maksu puhul. aga sellest hoolimata teeb komisjon järelduse, et Euroopa tasandi jaoks äh, tuleks ette näha finantstegevuse maks. ma tahaks küsida, et kas, kuidas on võimalik ette näha lahendus ilma mõjuhinnanguta ning te ütlesite ka oma vastuses proua McCarthy'le, te mainisite ohtu, et, et võiks tekkida maksundusalane konkurents ja, ja samuti võiks ju ära, äh, mm, väheneda tulud, kui on, kui meil on finantstegevuse maks. kas äh, te ütlete, et neid ohte ei oleks, kui me maksustaks finantstehinguid, kas siis äh, meil ei väheneksid tulud? Thank you very much uh suur tänu. Te ju teate väga hästi, me oleme seda küsimust arutanud ka oma kohtumistel, et käesoleva aasta jooksul tulime me välja üsna detailse analüüsiga finantstehingute maksu kohta. mitte ainult meie vaid te teate ka, millist tööd on tehtud äh, IMF-is. ka nemad koostasid finantssektori maksustamise detailse analüüsi. ja seal tuuakse ka välja, et finantstehingute maksustamisel on oma positiivsed, aga rohkem siiski negatiivsed küljed. Te ka teate, et nad Äh, tegid ettepaneku kehtestada finantstegevuse maks. see oleks üks võimalik alternatiiv. ja kõikide nende analüüside põhjal koostasime me oma poliitilise nägemuse oktoobris, kus me ütlesime, et jah, finantstehingute maks oleks ülemaailmsel tasandil väga hea mõte. võttes arvesse ülemaailmsel tasandil rahastamise vajadusi, aga toona ei olnud meil selgeid tõendeid selle kohta, et finantstehingute maksustamine tähendaks ei, ei tähendaks fi-, finantstehingute liikumist Euroopast välja, võttes arvesse, kui lihtsalt seda saab teha, kuna kõik tehingud tehakse sekundite jooksul arvutitega. loomulikult selline oht on olemas. aga nagu ma vastasin juba esimesele küsimusele, siis on ka selge, et see mõjuhinnang mis järgnevatel kuudel läbi viiakse, võtab vaatluse alla erinevad alternatiivid, alustades finantstegevuse, finantstehingute maksust nii Euroopa kui ülemaailmsel tasandil. vaadatakse ka, milline peaks olema maksubaasi ulatus, sest tõsi on ju ka see, et suuresti sõltub tulemus sellest, kui suur on maksubaas, mida kitsam maksubaas, seda ebavõrdsem olukord tekib erinevate finantsinstrumentide vahel. ka seda tuleb arvesse võtta analüüsitakse siis kõiki neid aspekte mõjuhinnangu jooksul ja ma arvan, et pärast seda tuleme välja konkreetsete mõtetega, kuidas selle sektori maksustamisega edasi minna. kui vaadata meie maksusüsteeme, siis loomulikult on finantssektori maksustamine nõrk, suuresti on ta välja jäänud käibemaksussüsteemist ja meie arusaam on, et finantstegevuse maks oleks siin heaks aseaineks. mis puudutab äh, ettevõtete ärakolimist, siis ettevõtteid on palju raskem kolida kui finantstehinguid. ja see on üks peamisi argumente, miks me arvame, et finantstegevuse maksustamisega ei, ei käi kaasas nii suured ohud kui finantstehingute maksustamisega. ja ma kordan, poliitiline nägemus äh, tulenes äh, olemasolevatest analüüsidest. suur tänu! Uudo. härra volinik, ma pean seda teile ütlema nüüd väga ebadiplomaatiliselt. mul ei ole tunnet, et me hommikul loeme samu ajalehti, kui me tegeleme finantspoliitiliste küsimustega. me räägime hullumeelsetest summast, summadest, mis meie, meie ühiskonnad peavad äh, välja andma selleks, et pangasüsteeme äh, päästa. tege-, nüüd me räägime pidevast kriisilahendamismehhanismist, Iirimaal peame kümme miljardit äh, eurot avalikust eelarvest välja võtma selleks, et seda riiki päästa et see ähm, kokkuhoiusurve antakse edasi ka madalamatele tasemetele ja komisjonis ei olda aktiivsed äh, selles küsimuses, et äh, mis puudutab meie e-, ühiskonna sissetulekute poolt ja sissetulekute poolt eriti äh, nendes valdkondades, kus spekulatsioonide pealt teeniti kasumit, kuidas me saaksime neid asutusi panna vastutama selle kriisi eest. see olukord on palju dramaatilisem, kui ma siin praegu kirjeldada suun. Teil anti ülesanne teha finantstehingute maksu kohta Euroopas aruanne kas teil ei ole tunne, et te kavatsete jälle maksustada neid, kes on täiesti normaalsed kliendid panganduses äh, te ei kavatse raha hankida sealt, kus äh, spekuleeritakse. mul on väga raske teie hinnanguga nõustuda. mis äh, on väärt teie ähm, lubadus, et Euroopas on võimalik kehtestada finantstehingute maks. kui tuleb see uurimus, millest te räägite, kas te lihtsalt äh, kopeerite sinna vanad hinnangud ja vanad äh, Ähm, põhitööd või äh, on meil ka mingit, midagi uut oodata, et kas äh, komisjon äh, annab meile ka uut teavet, mis on ka teaduslikult tõe-, põhjendatud? mulle ei meeldi see peitusemäng, mida komisjon mängib ja teie siin välja öeldud sõnad kajastavad ka komisjoni presidendi arvamust, kas äh, Te, kas kogu komisjon jagab finantstehingute maksu osas äh, seda suhtumist, et me ei äh, pea tegutsema? Ähm, parlamendil on õigus saada vastuseid ja mm, see on äh, meie ülesanne ja see mm, on ka meie kodanike huvides. Well, I, I would like to, to emphasize that uh, ma tahaksin rõhutada seda, et viimase paari kuu jooksul oleme me siin valdkonnas ära teinud tohutu töö. ma ei nõustu teie kriitikaga, et komisjon ei ole oma tööd korralikult teinud. me oleme teinud kõvasti tööd, me oleme analüüsinud olukorda, loomulikult on lihtne öelda, et jah, tuleme välja mõne uue maksuga, aga meil tuleb ka selgeks teha, väga selgelt iga meie otsuse tagajärjed. kui need kartused tõeks osutuvad ja finantstehingud äh, kolivad teistele turgudele, siis selle maksu oodatavad kasud saavad olema palju madalamad seega me peame analüüsima olukorda ja oma otsuste tagajärgi väga ettevaatlikult. meie senised kogemused ei näita, et äh, riigid, äh, mis soovisid juurutada seda maksu, oleksid olnud edukad selles. Rootsi üritas seda tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal ja suur osa finantstehingutest kolis Rootsist toona Ühendkuningriiki. meil on ka Ühendkuningriigi kogemus. erinevate maksudega. me peaksime arutama Ühendkuningriigi võimudega, kuidas see süsteem toimib, millised on tulemused. seega ma soovisin rõhutada, et tegemist on väga kompleksse ja keerulise instrumendiga. me peame mõistma, et selle ettepaneku tehnilisi üksikasju pole veel arutatud, milline saab olla, olema maksubaas, milline öö, tehing on üldse maksustatav. ja ilma selleta ei saa ju maksu rakendada. tegemist on tõesti väga oluliste küsimustega ja komisjon tegeleb nendega väga tõsiselt me kavatseme välja tuua, tulla tõesti süviti mineva analüüsiga võimalike lahenduste osas selles valdkonnas. loomulikult peame me üle vaatama ka teised ettepanekud siin valdkonnas. ja me peame hindama ka, milline on kõikide meetmete kogumõju näiteks Basel kolmega käivad kaasas teatud nõuded finantssektorile. samuti peame me tegelema pangamaksudega, pangandusmaksu, maksudega, millega kavatsevad teatud liikmes, liikmesriigid äh, varsti välja tulla ja see läheks, see raha läheks siis panga päästmisfondi finantstehingute maksustamise osas peame me samuti analüüsima, milline saab olema kõikide nende instrumentide kogumõju. meie enda huvides on ju, et Euroopa Liidu finantssektor oleks konkurentsivõimeline üle maailma, et see rahastaks meie ettevõtteid ja et, et see aitaks kaasa ka majanduskasvule Euroopa Liidus. suur tänu, Viki! suur tänu, minu küsimus puudutab äh, konsolideeritud ettevõtlusmaksubaasi. ma toetan täiesti meetmeid, mis vähendaks äh, maksu Äh, maksude vältimist äh, ka piiriüleselt ja meil oleks tarvis samuti lihtsustada ju piiriülest kaubandust Euroopa Liidus. samas ma kahtlen, kas see ühtne konsolideeritud maksu, ettevõtluse maksubaas aitaks seda saavutada. ma olin väga rahul, et nii paljud erinevad parlamendi esindajad ja assistendid osalesid meie seminaril äh, selles küsimuses, kus olid mitmed erinevad maksueksperdid kohal. ilmselgelt meie koda on väga huvitatud äh, sellest küsimusest, isegi meie assistendid. ja seal esitati mitmeid keerukaid küsimusi, kõigepealt iga piiriülene ettevõte peab tegelema sellega, et kas ettevõttesiseselt tehtud äh, äh, finantstehingud oleks ka korralikult maksustatud. aga nüüd me asendame selle, äh, selle maksustamise ühtse konsolideeritud maksubaasiga. me hakkame maksustama mitte tervikut, vaid erinevaid faktoreid, maksustatakse vastavalt palkadele, vastavalt varadele ja siis to-, tekib jälle uus äh, poliitiline vaidlus selle üle, kuidas jagada neid maksutulusid erinevate riikide vahel. me teame, et suured hargmaised ettevõtted äh, võivad manipuleerida süsteemiga, nad võivad mu-, liigutada varasid, liigutada töötajaid ja nii edasi. meile lihtsalt tundub, et siin asendatakse üks arutelu teisega. siis see valikuvabadus, praegusel hetkel komisjon ütleb, et ettevõtted võivad valida, kas nad soovivad ühineda ühtse konsolideeritud maksubaasiga või mitte. ma ei tea ühtegi ettevõtet, kes soovib ühineda süsteemiga, kus maksud on kõrgemad. Nad ühinevad sellega ainult siis, kui nende ettevõtluse tulumaks on madalam. ja see vabatahtlik süsteem, selle puhul peab liikmesriik olema valmis selleks, et nende riigis kehtivad kaks erinevat süsteemi, see aga suurendab jällegi bürokraatiat niisiis, kui see süsteem ei ole vabatahtlik, siis te peaksite vähemalt ütlema nii. aga kui te tulete välja ettepanekuga ja ütlete, et see on vabatahtlik, siis see ei tööta. ja siis see bürokraatia vähendamine, me soovime ettevõtteid, mis kasvavad. meil on tarvis majanduskasvu ja see on seotud ka bürokraatia vähendamisega ettevõtetele. kui ettevõte ühineb selle ühtse maksubaasiga, siis nii palju, kui ma aru saan, siis on neil õigus oma arveid esitada riik, siseriiklikul tasandil. ma saan aru, et mõningad äh, raamatupidamisfirmad, suured, on äh, teinud äh, ka oma mõjuhinnanguid ja nad ütlevad, et bürokraatia suureneb kuni kolmteist protsenti. võttes arvesse kõiki neid erinevaid küsimusi, siis minu küsimus teile, härra volinik, on millised on teie üle teised ettepanekud õhutamaks piiriülest kaubandust läbi bürokraatia vähendamise, mis oleks siis alternatiivid sellele ühtsele konsolideeritud ettevõtlusmaksubaasile, sest see ei tundu nii lihtne olevat? Yeah, of course uh, you uh,, you raised uh, many subjects. loomulikult te tõstatasite äh, päris palju teemasid, mille üle endiselt arutelud komisjonis käivad, sest nagu ma ütlesin, me oleme praegu jõudmas lõppfaasi mõjuhinnangu kokkupanekuga ja mõjuhinnangu olemus ongi selline, et me peame kaaluma erinevaid võimalusi, alternatiive. näiteks, et kus on vabatahtlik või kohustuslik, äh, konsolideeritud, vastandina mitte konsolideeritud. nii et on äh, terve suur hulk variante, mida mõjuhinnangus vaadeldakse. aga tõsi on ka see, et praegu me oleme seisukohal, et üksnes ühise konsolideeritud ettevõtte maksubaasiga on võimalik saavutada eesmärke, mis on ettevõtjate jaoks äh, olulised, näiteks eh, tegevuse üleviimine, eh, topeltmaksustamine ja nii edasi. ettevõtjad ise, ma pean ütlema, on tegelikult kõige suuremad selle idee toetajad. ja ma vägagi arvestan nende toetusega, kui volinike kolleegium selle ettepanekuga välja tuleb. ma saan aru väga hästi teie öeldust, et tegemist on väga keerulise valdkonnaga ja kui ettepanek välja tuleb, siis kindlasti järgnevad väga tõsised arutelud, kuid arvestades missugused on sellise ettepaneku eelised ja milline on selle potentsiaal, Äh, vähendada asjatut bürokraatiat, siis äh, selle tegemine on väärt seda ettevõtmist. mis puudutab teisi alternatiive ja teemasid, siis väga suure osa minu portfelli kuuluvatest äh, tegevustest moodustavad need, mis on seotud üldisemalt takistustega ühisturul ning ma loodan, et näiteks käibemaksu tuleviku alaste arutelude kaudu õnnestub meil ka oluliselt vähendada halduskoormust selles valdkonnas. meie hinnangul käibemaksusüsteem öö, äh, moodustab päris olulise osa halduskoormusest ning äh, siin tuleb arvestada arengutega, mis on toimunud viimastel aastatel, eriti näiteks IT-valdkonnas. Need arengud aitavad praegu luua tunduvalt kaasaegsema ja tõhusama käibemaksusüsteemi, mis aitab vähendada halduskoormust ettevõtjate jaoks topeltmaksustamise küsimuses eh, tulen välja teatisega järgmise aasta alguses, sellele järgnevad väga konkreetsed ettepanekud, mis on samuti suunatud ettevõtjate eh, äriringkondade elu lihtsamaks muutmisele. ma ei näe eh, ühist konsolideeritud ettevõtjate maksubaasi ainsa vahendina. ma halduskoormuse vähendamiseks ettevõtjatele. Neid vahendeid on äh, terve hulk, mis on ettevalmistamisel. suur tänu, Jean-Paul, palun. härra volinik, sellest ajast peale, kui ma teid äh, nüüd kuulan, äh, tahaks ma öelda, et te olete mulle äärmiselt sümpaatne nii et ma kordan veel kord, äh, härra volinik, et äh, ma tahaks teile öelda, et äh, te olete äärmiselt sümpaatne. sümpaatne selle sõna ähm, algses mõttes ma nüüd palun, et äh, Kreeka kolleegid siin äh, siin äh, mind, seda kinnitaks, et äh, sümpaatia tähendab algselt kaasa kannatamist. ma ei kahtle, et te soovite asju edasi arendada selles valdkonnas ja teil on kin-, ilmselt kõige raskem portfell, sest te pidevalt põrkute riikide vastupanuga ja erinevate survegruppide vastupanuga kes äh, levitavad kõige absurdsemaid äh, fakte selle kohta, mida te kavatsete maksundusvaldkonnas teha. ma tahaksin teile esitada ühe küsimuse, mida tuleks korrata, ma esitaks selle äh, ka härra Margaliole, kordamine on ka pedagoogika, et millal me saame selle konsolideerimisbaasi, ma olen kahe tuhande neljandast aastast parlamendis, me oleme sellest äh, rääkinud varemgi, teie eelkäijad olevat, äh, on ka sellest rääkinud, öelnud, see on tehniliselt äh, võimatu, nii et me räägime täna ka Keskpanga juhiga ja kui meil ei ole harmoneeritud alust, siis me lihtsalt raiskame aega et minu küsimus on, te ei pea mulle seda vastama ja te olete seda ka teinud ja mul on äh, ka teile üks väike nõuanne, toetuge parlamendile selleks, et äh, jõuda edasi maksundusvallas. meil ei ole algatusõigust, aga ma arvan, et äh, Te kuulsite, et äh, väga paljud meist esitavad küsimusi maksustamise kohta. meie, mida nõuavad meilt meie kodanikud? et äh, kuhu, nad küsivad meilt, et kuhu on jõudnud äh, maksustamise Euroopa? nii et ma ähm, toetan teid, härra volinik, ja kinnitan teile, et ähm, no, et ma tõesti tunnen teie suhtes suurt sümpaatiat. suur tänu nende toetavate ja julgustavate sõnade eest ma tõesti võtan parlamenti loomuliku liitlasena maksuküsimustes ja tõepoolest, väga raske on nõukogus jõuda äh, kokkuleppele, arvestades, et tarvis on ühehäälsust ning parlament äh, saab omalt poolt avaldada survet äh, vähemalt olulisemate algatuste puhul minu portfellis. proua juhatajaga ma mõni aeg tagasi samuti arutasin seda, kui oluline on, et parlamendi liikmed oleksid väga proaktiivsed ka oma koduriikides, propageerides ideid, mis on maksustamisega seotud väga tähtis on, et liikmesriikide parlamendid oleksid samuti kaasatud äh, nende ideede arendamisse ja omalt poolt äh, avaldaksid survet oma riikide valitsustele ettepanekute tegemisel. nii et ma arvan, et kui me teeme sellist koostööd koos Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamentidega, siis on meil võimalik edu saavutada ka maksuküsimustes suur aitäh, Bevanš, palun! aitäh, härra volinik, mis puudutab finantstehingute maksu, siis ma tahaks öelda, et tegemist ei ole ettepanekuga, mis lisandub teistele, vaid tegemist on struktureeriva ettepanekuga. ja e, need senised ettepanekud puudutavad põhimõtteliselt panku ja rahastamis- see vallas annab see äh, täiendavaid võimalusi, et palun ärge mõelge sellest kui ühest ettepanekust paljude hulgas, vaid ette, et kui ettepanekust, mis võib meil paljusid probleeme lahendada. ma tahaks esitada järgmise küsimuse, nähes Iirimaa probleeme, siis rahastamine on äärmiselt oluline äh, majanduskasvu tagamisel Eurotsoonis kannatatakse praegu suurte makromajanduslike tasakaalustamatuste all. kas te ei arva, et majandusjuhtimise paketis, eh, kus me tegeleme ka selle eh, scoreboardi tulemustabeliga, et sinna tuleks lisada ka maksustamist puudutavad elemendid? Iiri mudelis eh, mult-, hargmaiste firmade strateegia äh, ei seisne ju selles, et nad äh, edendaks kohalikku majandust ja et äh, nendest oleks siis, et oleks kasu kohalikele majand-. kas te ei kavatse tulemustabelisse lisada maksutamist puudutavaid elemente, kui me tahame äh, tagada seda, et meil oleks hea makro majandust puudutav järelevalve. ning teiseks, parlament on väga palju ära teinud Äh, hoiuste maksustamise vallas ja jõudnud ka ühise seisukohani ja mm, et vaja on tagada äh, partneritega teabevahetus. Äh, enne kriisi oli maksuparadiiside teema äärmiselt oluline, kriis tõst-, suurendas veelgi selle teema tähtsust ja teie ja teie kolleegid olete alati rõhutanud, et vaja on võidelda maksuparadiiside vastu kui ja Euroopa Liidus ähm, peab olema tagatud äh, automaatne teabevahetus. kaks ähm, liikmesriiki kahepoolsel äh, mehhanismil soovivad äh, Šveitsiga sõlmida lepingu mis õõnestab seda kohalikku äh, seisukohta ja mis äh, ei võimaldaks Euroopa Liidul läbirääkimistel Šveitsiga mingit rolli mängida ja vähemalt ühel äh, neist liikmesriikidest õnnestuks niimoodi kolmkümmend miljardit eurot hankida, mis aga mm, õõnestaks solidaarsust teistega. kas te olete kindel, et niimoodi tuleks tõesti võidelda äh, mak-, maksuparadiiside vastu, et äh, kas on lubatav niimoodi solidaarsust õõnestada? Uh, yeah, for the beginning, very, uh, very esiteks äh, kiire märkus, mis puudutab finantssektori maksustamist, on tõsi, et äh, finantssektori maksustamine komisjoni tööprogrammis on üks äh, keskse tähtsusega strateegilisi algatusi ja ma olen omalt poolt pühendunud pühendunud sellele, et see töö saaks lõpule viidud ja sellel oleks mingi tulemus, mis puudutab majanduse juhtimist ja maksustamisküsimusi sellega seoses. ma olen teiega nõus, et varasemalt enamik meie tähelepanu eelarve defitsiidi probleemidega tegelemisel liikmesriikidega on keskendunud just kulutuste poolele jäävatele meetmetele ja tulude poolele me ei ole pööranud ehk piisavalt tähelepanu liikmesriikide olukorra hindamisel ning seepärast ma teengi praegu koostööd näiteks Olli Rehniga, äh, et et äh, arvestada ka eelarve tuludega olukorra hindamisel. ja et arvestada liikmesriikide seisundi analüüsil ka makromajandusliku olukorraga, tuleviku prognoosidega liikmesriikide makromajandusliku olukorra kohta. ma arvan, et et äh, selle teemaga peab tegelema ja tarvis on välja töötada vahendid, mis ähm, aitavad sellega toime tulla, nii et äh, tegemist on käimasoleva tööga ja nagu ütlesin, teen koostööd Olli Reiniga sel teemal. maksuparadiisid ja kuidas äh, selle teemaga toime tulla on tõsi, et äh, Euroopa Liit äh, propageerib automaatset teabevahetust äh, kui tõesti sellist peaaegu et ainukest vahendit, mis võimaldab kiiresti selle küsimusega tegeleda, aga teiselt poolt on olemas ka OECD standardid, mis nõuavad teabe esitamist taotluse korral ning äh, me teame, et paljud maailma riigid on äh, samuti praegu rakendamas OECD standardit. hiljuti ma käisin näiteks Hongkongis, Macaos ja nemad on vastu võtnud samuti õigusaktid, äh, mis reguleerivad teabevahetust taotluste korral. saalist küsimus ilma mikrofonita. jah, aga see on veel üks teema, mille juurde ma tagasi tulen. aga mis puudutab rahvusvahelist raamistikku, siis äh, te teate, et aprillis võtsime vastu teatise maksu ja arenguga seoses ning äh, kaubanduspoliitika alases teatises sisaldus ka maksustamisklausel ning kui me peame läbirääkimisi kolmandate riikidega, siis äh, see hõlmab ka läbirääkimisi äh, heade valitsemistavade ja juhtimise üle. meil on kokkulepped juba sõlmitud päris mitmete kolmandate riikidega ka sel teemal. mis puudutab aga Šveitsi teemat, siis on tõsi, et Saksamaa ja Ühendkuningriik peavad praegu kahepoolseid läbirääkimisi ning praegune raamistik ka ei keela pidada selliseid kahepoolseid läbirääkimisi äh, tingimusel, et äh, seeläbi ei rikuta meil praegu ühiselt kehtivaid eeskirju. ma olen veendunud, et Saksamaa ja Ühendkuningriik võivad äh, olla ka meie põhimõtete esimesed eh, edendajad ja edasiviijad läbirääkimistes Šveitsiga sellistel väga keerulistel teemadel. ma usun, et eh, need läbirääkimised ei ole sugugi nii lihtsad, nagu me vahel oleme kuulnud erinevatest allikatest ja me peame ootama ja vaatama, missugused saavad olema läbirääkimiste tulemused. aitäh, Sven, palun! volinik, äh, suur tänu, et äh, siia olete tulnud ja olete nõus arutama seda mitte väga lihtsat teemat. ma olen nõus Sean Pauliga, et tegelikult te olete äärmiselt äh, keerulises olukorras ja ka institutsionaalne raamistik on siin keeruline. aga samas ma arvan, et olukord on muutunud ja ma ei ole päris kindel, kas te olete täielikult arvestanud selle muutusega oma strateegias ja äh, ka oma siin väljendatava mõttelaadi oma arvamustesse. Äh, asjad, mida praegu on äh, majanduse juhtimisega seoses otsustanud, äh, olid peaaegu võimatud veel mõni kuu tagasi. Äh, näiteks äh, kaks-kolm aastat tagasi oleks olnud võimatu see, mille on pakkunud välja teie kolleeg Barnier, aga maksustamise valdkonnas vastandina on endiselt selline jupp jupi kaupa lähenemine ja liikmesriikidel on tohutu defitsiit, aga meil on palju maksustamata tulu või väga madalalt maksustatud tulu, aga samas te ikkagi kaitsete ideed ja ütlete, et ei soovi isegi minimaalset äh, maksumäära isegi kõige liikuvamate äh, sissetulekuvormide suhtes. nii et ma tõesti kutsuksin teid üles tulema välja erinevates valdkondades äh, tugevate ettepanekutega, samamoodi nagu teie kolleegid Rein ja Barnier, ja seisma silmitsi äh, Äh, aruteludega nõukogus, milles te võite loe-, loota parlamendi toetusele, ka meie komisjonis on arutatud seda, et me oleksime valmis äh, toetama minimaalselt kahekümne viie protsendist äh, ettevõtete käibe, ettevõtete tulumaksumäära. see on, see on küsimus, mida mõni aeg tagasi poleks üldse saanud tõstatadagi. ning siis äh, veel kahe tuhande üheteistkümnenda aasta mm, meetmete loetelus ma ei näinud äh, eritekat kaupa aruandlust ja kas te mm, kavatsete võlla seal, võtta selle meetmete loetellu ning ma tõesti kutsuksin ähm, üles, et te ei oleks enam Mr. ei ja Mr. ettevaatus, vaid oleksite äh, Mr. tegevus ja tõesti aktiivselt äh, tegutseksite äh, selles vallas. institutsionaalne olukord on jah keeruline, aga suurtes võlgades riigid vajavad praegu toetust Äh, teiste riikide valitsustelt ja neil on väga raske praeguses olukorras isegi äh, raskeid äh, sellealaseid ettepanekuid tagasi lükata ja öelda ei nendele. nii et palun tulge nendega välja. jah, ma pean tegema nüüd ka vastamisel lühidalt, mis puudutab ettepanekuid, siis ma pean ütlema, et viimaste nõukogude jooksul näiteks igal ECOFIN-i nõukogul oli arutelu ka äh, mingil maksustamise küsimusel. finantssektori maksustamist on arutatud kaks korda järjest, septembris ja oktoobris. ning äh, tõesti, uskuge mind, need arutelud ei ole lihtsad ja äh, liikmesriigid ei ole üksmeelel seisukohad lahknevad endiselt väga oluliselt ja seepärast ongi tarvis selget hinnangut olukorra kohta, mis näitaks, missugust kasu maksustamine võiks tuua. ja mis puudutab riikide kaupa aruandlust, siis äh, see on praegu komisjoni äh, päevakorras ja praegu toimuvad avalikud konsultatsioonid sel teemal ning nende konsultatsioonide tulemuste põhjal koostatakse sellealased konkreetsed ettepanekud. nii et ma arvan, et siin tuleb arvestada sellega, et on tõsi, et aruandlusriikide kaupa Äh, suurendab läbipaistvust, äh, tulude jaotumist riigiti, aga me peame arvestama ka sellega, et maksustusalane aruandlus et see hõlmaks siis ka ettevõtteid aga ma olen jah, teiega nõus, et äh, riikide kohta aruandlus muudaks olukorra läbipaistvamaks ja selgemaks. suur tänu, ma loen ette äh, kõnelejate nimekirja veel kord, sest paar inimest lisandus siia. Then Sophie Infeld, then Roddy Kratzer, then Gay Mitchell and that's then the end of the list. ja sellega nimekiri piirdub, Philip, palun aitäh. üheksateistkümnendal sajandil, kui äh, räägiti asjadest nagu tervisekindlustus, sotsiaalkindlustus ja nende rakendamine, siis samuti öeldi, et ärge seda küll tehke, see ma-, see tapab majanduse. aga nüüd selle tulemusel meil on sotsiaalkindlustus. kahekümnendal sajandil, kui räägiti käibemaksust ja selle kehtestamisest, siis olid samuti paljud, kes ütlesid, et äh, selle sisseviimine tapab majanduse. käibemaks kehtestati, majandus on ikkagi elus. nüüd on kahekümne esimene sajand ja paljud kutsuvad üles äh, finantstehingute maksustamisele. paljud jälle ütlevad, et oodake, oodake, see võib-olla ei tapa majandust, aga äh, see tapab finantssektori ja see omakorda toob kaasa majandusseisukorra halvenemise, nii et mina leian ikkagi, et mida kiiremini me selle sisse viime, seda parem. Äh, vastupidisena komisjoni tegevusele, mitte isiklikult teie tegevusele, aga kui vaadata kolleegiumi, kui äh, vaadata äh, finantssektori päästmise pakilisust ja kui vaadata seda, kuidas komisjon kutsub üles valitsusi kärbetele majanduse päästmiseks ja eh, kui ma vaatan seda kiireloomulisust, nõutakse meetmeid kohe, kus on siin mõjuhinnangud, missugune on nende meetmete koondmõju? mitte ainult inimestele, sest võib-olla mõni ütleb, et see pole nii oluline aspekt, aga milline on nende kiirete pak-, kiireloomuliste meetmete mõju majandusele, kus on selline analüüs? ja mis puudutab siis eh, finantsmaksustamist, eh, siis selle kohta öeldakse, et me peame vaatama, me peame kaaluma, tarvis on veel ühte mõjuhinnangut, ei mingeid kiireloomulisi meetmeid, mis tuleksid ilma analüüsita, nii et selles mõttes on olemas väga tugev kontrast. kui te ütlete, et eh, meile meeldib maksukonkurents, siis selle alatooniks on, et valitsused suhtuvad sellesse lõtvalt, kulutavad kergekäeliselt, aga kui me vaatame finantssektorit, siis selles sektoris on valitsenud ainult puhas ja absoluutne äh, ahnus. aga kus on siin tegevused selle sektoriga seoses, mis aitaks seda ohjata. nii et äh, jällegi, mitte teie kohta isiklikult, aga komisjonilt ma küsiksin, kust on siin pakilisus, kus on siin nõuded kiirete meetmete järele well,? Uh if to answer uh, very shortly, I think that you would uh, you would criticize us very much. Te kritiseerite meid, et me tuleme välja konkreetsete maksualaste ettepanekutega ilma mõjuhinnanguta. sest tegemist ei ole otsusega, mis mõjutab mõnda üksikut liikmesriiki, vaid tervet liitu. seetõttu on ka neid mõjuhinnanguid tarvis. minu arvates on vaja läbi viia nende meetmete osas väga põhjalikud mõjuhinnangud. mis puudutab kärpemeetmeid liikmesriikides, siis nad ise töötasid need ju välja ja tõsi ei ole see, et nad tegelevad ainult tulupoolega. näiteks Kreekas on, on, on tegeldud ka kulude poolega. samas on ka palju meetmeid tuludelt öö, valdkonnas. niisiis ei saa öelda, et tegeletakse kärpepakettides ainult kuludega. see ei ole tõsi. Sofi. Very... suur tänu. mul on väga väike küsimus. aga siis on volinikul võimalus ka hinge tõmmata ennem järgmisi küsimusi. ma esitasin selle küsimuse ka teile ka kirjalikult, aga vastus ei rahuldanud mind. miks? kui ma näiteks ostan pehmete kaantega onu Tommy onnikese, maksan ma madalat käibemaksu, aga e-bookist ostes maksan ma kõrgemat äh, käibemaksu. tundub, et me soosime traditsioonilisi sisukandjaid tänapäevaste asemel. minu arvates on see rumal ja komisjon peaks sellega tegelema. kahe tuhande üheksandal aastal vist toimus viimane arutelu käibemaksukärbete osas ja nõukogu jõudis kokkuleppele, nendes reeglites, mis praegu kehtivad. toona olin ma oma kodumaa rahandusminister. siis arutati ka audio, video, interneti, raamatute näiteks käibemaksu vähendamise üle. aga see ettepanek ei leidnud liikmesriikide poolt toetamist liikmesriigid ei nõustunud sellise ettepanekuga. ma sooviksin selle käibemaksuerandite arutelu panna, asetada suuremasse, laiemasse konteksti homme tullakse välja uue analüüsiga vähendatud käibemaksumäärade ja erandite osas mina isiklikult arvan, et oleks mõistlik need maksumäärad võrdsustada. aga see loomulikult sõltub otsuste tegijatest, kas need öö, äh, ühildatakse standardsel tasemel või vähendatud tasemel. sellest räägitakse ka rohelises raamatus. praegune olukord nõukogus on selline, et on võimatu jõuda üksmeelele ükskõik millise käibemaksu vähendamise osas, sest otsus, mis võeti vastu eelmisel aastal vist, siis kaheksa liikmesriiki sidusid sellega deklaratsiooni, et nad on vastu igasugusele käibemaksuerandite nimekirja laiendamisele. olukord on siis praegu selline, aga rohelise raamatu arutelu, aruteludes tõstatub see küsimus uuesti. suur tänu. härra volinik, ma tahaks esitada teile küsimuse, mida ei ole veel siin palju arutatud. vastavalt Euroopa Komisjoni viimasele aruandele maksustamistendentside kohta on ähm, suuri erinevusi ähm, maksutulude osas. kui me räägime majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimisest ja siseturu tugevdamisest, siis äh, oleks ka hea, kui need erinevused äh, maksusüsteemide vahel äh, ära kaotatakse. see käiks nii maksusüsteemi kohta kui ka ühiste kriteeriumite kohta mm, äh, majanduse juhtimisel. kuidas äh, komisjon saaks seda saavutada ja kuidas komisjon annaks seeläbi panuse võrdsele maksukonkurentsile, aitäh? Well, so uh, actually one of, of üks rohelise raamatu eesmärke käibemaksu valdkonnas on mõelda, kuidas me saaksime parandada Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi, võttes arvesse seda, kuidas see erinevused takistavad siseturu funktsioneerimist loomulikult on meil siin erandid, erinevad süsteemid. maksusoodustused. küsimus sellest, kas me peaksime äh, maksustama tarne poolt või, või mitte. see äh, on tulevaste arutelude aluseks kui me üritame töötada välja uut käibemaksustrateegiat tulevasteks aastateks. teiste valdkondade rakendatavad meetmed on peamiselt seotud maksusüsteemide koordineerimisega. näiteks algatused, mis on seotud kahekordse maksustamise vastase võitlusega siis ka need säästupaketid, mida tuleks paremini koordineerida. ja praegused arutelud tulude kvaliteedi üle on seotud samuti parema koostööga liikmesriikide vahel. ka maksuküsimustes. samal ajal ei tohi me unustada lähimuspõhimõtet, sõltumatust liikmesriikidele peab jääma õigus kujundada oma maksusüsteeme vastavalt oma olukorrale. okei okay.. suur tänu, proua esinaine, härra volinik. ma ei tea, kas kolleegid mõistavad, et Iirimaa eelarvet kohandatakse ümber kuue ja poole miljoni euro võrra eelmise kahe aasta jooksul vähendati seda veel viieteistkümne miljardi võrra. ma mõistan, et inimestel on raske, äh, sellega käivad kaasas ka need lisamaksud, nagu volinik ära märkis. ja seetõttu praegusel hetkel on väga ebaviisakas äh, Prantsuse ja Saksa kolleegiga poolt öelda meile, mida, mida teised tegema peavad. suur tänu, et meil on, jumal tänatud, et meil on aluslepingud olemas. kuigi häbiväärne on, et nad teevad selliseid kommentaare väikese riigi hädasoleku ajal, aga mis juhtuks siis, kui hädas oleks Poola või Ühendkuningriik? üks kolleegidest ütles, et koordinaatorid kirjutasid alla deklaratsioonile ettevõtlustulumaksu osas. koordinaatorid seda ei teinud rahvapartei koordinaatorid informeerisid eelmisel nädalal oma fraktsiooni sellest, arutelu meie fraktsioonis pole selle üle toimunud ja ma olen aru saanud, et ka teised fraktsioonid pole sellise tegevusega rahul. koordinaatoritel on nagu kõikidel teistelgi saadikutel ainult üks hääl. pidage seda meeles. ja sellest on tekkinud paksu pahandust mitmes fraktsioonis. ainuke võimalus edasi minna on omavahel läbi rääkida ja kokkulepetele jõuda. ma ei olnud, see, see on ka seotud äh, endise voliniku Monti kommentaaridega. ma ise seal küll kohal ei olnud, aga ma kuulsin nendest. mõningad kolleegid teevad siin ettekirjutusi Iirimaale, aga suurem osa investeeringutest, mis praegu Ameerikast tuleb, ei lähe tulumaksu tõstmisel mujal Euroopas, Euroopa Liitu, vaid läheb Šveitsi. siin räägitakse, et tuleks muuta aluslepinguid, et et oleks rohkem kaasatud liikmesriikide valitsused ja parlamendid, kelle pädevuses see praegu on. palun väga, härra Volling, teie töö on praegu küll väga keeruline kas võib-olla peaks kapitalitulumaksu üle läbi rääkima näiteks samamoodi? või mingi korporatiivtulumaksu üle läbi rääkima? paljud ettevõtted minu kodumaal näiteks ei ole korporatsioonid, seega on tegemist väga öö, tundliku teemaga. ma arvan, et praegu räägime me natukene liiga palju ettevõtlustulumaksust, paljud argumendid ei ole informeeritud, nad on üsna pahatahtlikud. ma arvan, et kui siin inimesed räägivad, mida nemad on Euroopa Liidule andnud, siis unustatakse sageli, mida Euroopa Liit on nendele andnud. ja ma arvan, et selliseid argumente ei tohiks esitada, kui mõni riik nii palju kannatab ma pe-, ma arvan, et me peaksime tegutsema natukene peenetundelisemalt. samas, üks kolleeg siin rääkis finantstehingu maksust äh,, maksust, ma arvan, et see on üks valdkond, kus te võiksite liikmesriikidega koos edasi minna. praegu on käes aeg, kus tuleb mõelda uute ideede peale. finantsturud on nii palju valu tekitanud erinevatele riikidele senini reguleeris minu kodumaad erasektor, näiteks reit-, reitinguagentuurid, kes kühveldasid raha kokku reitingute andmise läbi ettevõtetele, kus neil olid endal ka omad huvid mängus. nüüd vähemalt erasektor reguleerib äh,, avalik sektor reguleerib, reguleerib erasektorit, aga võib-olla tuleks tõesti äh, mõelda rohkem finantstehingu maksustamise peale, suur tänu! tänu, kui tohib. kuna nüüd Iiri olukorrale tähelepanu pöörati, siis eile, kui meil to-, toimus ettevalmistav kohtumine äh, rahandusdialoogi asjus, siis toodi välja huvit-, huvitav argument. kui räägiti valitsemisest ja kriisile reageerimisest, siis äh, Äh, mängu tulid erinevad maksud, mitte ainult ettevõtlusturumaks. komisjon näiteks on täiesti valesti aru saanud, kuidas kinnisvaramaksud äh, töötaksid kriisi ajal Iirimaal. sest tegemist ei olnud mingite tehni-, tehingutega ju. nüüd aga üks märkus teile on selge, et liikmesriikidest peaks edastatama rohkem infot äh, analüüsimaks, kuidas nende üldine maksubaas reageeriks stressiolukordadele. seda ei saa vist nõuda ilma aluslepinguid nõu-, muutmata, aga ma arvan, et sellise info kogumises ei ole mingisugust kahju. kindlasti soovite teiegi osaleda seal. kahju, et ma, vabandust, et ma nüüd Kei küsimuse vastusest natukene aega ära võtsin, aga see kommentaar oli natukene ka sellest valdkonnast. ma nõustun täiesti, et tuleb vaadata üle liikmesriikide tulude kvaliteet. tuleb koguda infot maksusüsteemide kohta erinevates liikmesriikides ja see maksusüsteemide info on ääretult tähtis uue maksusüsteemi kontseptsiooni väljatöötamisel. me oleme korjanud juba päris palju infot liikmesriikidest nende maksusüsteemide kohta, aga vahel on probleemiks just nende süsteemide üksikasjad, mis on ääretult tähtsad, aga millest ei ole eriti palju teada. seega me peame seda olukorda parandama. ja tegelema ka selle tulude kvaliteedi kontseptsiooniga. see töö ei ole lihtne mis puudutab finantstehingumaksu, siis ega mul midagi eriti lisada enda poolt öeldule ei olegi. jah, me töötame selle kallal. ma isiklikult arvan, et kui me kasutame ära kõik oma vahendid ülemaailmsel areenil, ka G kahekümne kohtumistel, siis saame me selles valdkonnas ka edasi liikuda Te teate, et Prantsusmaa asus nüüd G kahekümne eesistuja kohale. ja me kavatseme ka tulevikus seda ideed propageerida ülemaailmselt. samal ajal peavad aruteludega kaasas käima ka konkreetsed meie analüüside tulemused kui me arutame seda küsimust oma rahvusvaheliste partneritega, on loomulikult oluline mitte peatuda ainult maksuküsimustel üldisemalt, vaid on vaja rääkida üldiselt sellest, kuidas maksustada finantssektorit. seega ma sõltun suuresti praegu koostatavast mõjuhinnangust. suur tänu! alati on väga raske selgeks saada, millist kella siin usaldada. Jose soovis veel ühe küsimuse esitada lõpetuseks. aitäh! härra volinik, te olete ikka ja jälle rääkinud äh, tõhusast äh, Äh, ettevõtte tulumaksust äh, ja vastanud meie küsimustele, aga väga oluline on siin nüüd tõesti see maksumäär, et me, tegelik maksumäär, me võime nüüd nominaalset maksumäära alandada või tõsta, aga aga finantstegevuse maks, see on Äh, see ju lisanduks ja, ja see mõjutaks ka ettevõtete ligipääsu rahastamisele, et äh, mind äh, huvitaks, et milline teie seisukoht nüüd finantstegevuse maksu suhtes ikkagi on? So concerning uh, financial activity tax, uh, well it's nüüd see finantstehingu maks sellega käib kaasas oma lisaväärtus. sest äh, siin maksustatakse finantssektori tulusid. ja üks küsimusi, millele me peame vastama mõjuhinnangu protsessi ajal finantstegevuse maksu puhul, on just see, et milline peaks olema see maksu ülesehitus piiramaks selle mõjusid tarbijatele, finantsteenuste tarbijatele. finantstehingu maksu juures on palju erinevaid üksikasju, mida tuleb arvesse võtta ja see piiratud ellurakendamise kontseptsioon on ka oluline, pidades silmas selle mõju tarbijatele. ja ettevõtluse tulumaksu osas ma arvan, et kui me suudame kokku leppida ühtse konsolideeritud ettevõtlustulumaksubaasi osas, siis see looks süsteem, tooks süsteemi läbipaistvust juurde, siis me saame vaadata, milline on nominaalsete maksumäärade versus efekt-, tegelike maksumäärade vahekord. see tooks ettevõtetele turgudel palju selgema olukorra kaasa. ning seetõttu on tegemist ka olulise aspektiga ühtsest ettevõtlustulumaksu baasist. suur tänu, härra volinik! kindlasti kohtume teiega uuesti, ma küll ei tea täpselt, millal, aga kindlasti me kohtume ja me ootame vägagi erinevaid teie teatisi ja ettepanekuid, millest te täna siin rääkisite. ja loomulikult loodame me, et te võtate arvesse ka mõningaid parlamendisaadikute vaateid oma edasises tegevuses. suur tänu selle viljaka arutelu eest, nagu ma juba teatud küsimustele vastates ütlesin siis parlament on komisjoni loomulik liitlane maksuküsimustes. ja me kõik mõistame, et tegemist on väga keerulise teemaga, aga ma ootan vägagi meie tulevast koostööd. suur tänu!